tere pärastlõunat, kallid kolleegid. päevakorrapunkt number kuusteist, arvamuste vahetus härra Karel Schwarzenbergiga, kes on Tšehhi Vabariigi välisminister, ühtlasi eesistuja esindaja ja ma tervitan härra Schwarzenbergi südamest äh, siin komisjonist. Äh, te olete esimest korda meie ees, kuid mitte parlamendi ees. Strasbourgis juba kohtusime teiega ning hea meelega jätkama koostööd teiega, sellepärast et äh, meie komisjon saatis ettevalmistavale kohtumisele Prahasse meie delegatsiooni ja seal juba oli näha, et töö hakkab sujuma väga hästi ühtlasi tere tulemast ka mm, Tšehhi Vabariigi asevälisministrile härra Jan Kohutile, kes äh, järgmisel nädalal hakkab rääkima siis äh, Kaergi tulemustest. härra Rudek Tšehtšik kes on parlamendis äh, välisasjade komisjoni esimees Toomas Krulich ja, ja teised esindajad veel Tšehhi poolt härra minister teie eesistumisaja prioriteetide seas on väga ambitsioonikaid eesmärke ja nii nagu elus tihti juhtub, on elul omad äh, suunad, mis tihti ei lähe prioriteetidega kokku Teie prioriteete peata, peetakse siin komisjonis vägagi äh, aktuaalseteks, peaasjalikult puudutab see idapartnerlust, äh, transatlantilisi suhteid ning energiatarnekindlust. pean siin ainult äh, muidugi välis- ja julgeolekupoliitika eesmärkidel viimastel nädalatel oleme näinud aga uusi arenguid eh, nii ida, idapartnerluse ja naabruspoliitika osas, kuid lisaks sellele veel ka äärmiselt emotsionaalsed sündmused energiatarnekindluse ümber. nagu teada, olete ka teie troika raames käinud Gaza sektoris Äh, kohtunud siis Lähis-Ida piirkonnas Gaza sektori problemaatika raames, ka see on äh, meie komisjoni fookuses. seega Lähis-Ida, Venemaa, Ukraina gaasikriis, äh, need on kõik väga aktuaalsed küsimused, päevakajalised teemad, emotsionaalsed teemad, suu-, soovime teile edu Euroopa Liidu välispoliitika navigeerimisel järgneva poole aasta jooksul, mis nüüd on juba pihta hakanud, oleme omalt poolt valmis olema abivalmid, samas aga eeldame, et äh, meid teavitatakse asjade käigust äh, regulaarselt, nii nagu on tavaks saanud ja selles me tegelikult juba Prahas varem ka kokku leppisime, nii et äh, veel kord, härra Schwarzenberger, tere tulemast ja sõna on teil. aitäh, härra esimees ja suur tänu selle küllakutse eest. see on äärmiselt oluline ning äh, meie suhted muutuvad veelgi olulisemaks pärast äh, Lissaboni äh, lepingu allkirjastamist. selle parlamendi pädevus suureneb, selle komisjoni osakaal äh, on äh, tulevikus suurem ja igal valitsusel on äh, välisküsimused äärmiselt olulised ja kuigi võib-olla me ei ole siin valitsusena, äh, aga ka eesistujariigil on vaja vastata parlamendi rasketele küsimustele niisiis, eh, suur tänu selle küllakutse eest. Teil on täiesti õigus, Tšehhi ehm, eesistumine käivitus eh, eh, sündmuste laviiniga, suured väljakutsed meie jaoks, vaja oli kiireid lahendusi. ja asjad ei läinud muidugi nii sujuvalt, kui me oleks võib-olla soovinud olles äh, siiski suhteliselt noor Euroopa Liidu liikmesriik, mis esimest korda on võtnud üle eesistumise, meie jaoks on see kindlasti lakmustestiks, kuid kindlasti me sellest tule, proovist läbi tuleme ja väljakutset suudame äh, vastu võtta, mis puudutab kaasasektorit. tulemuse saavutamine on pikaajaline protsess, meie eesmärgiks on praegu tugevdada saavutatud vaherahu tuleb leevendada katastroofilist humanitaarkriisi ning pöörduda tagasi poliitiliste protsesside juurde. olukorra, olukord on äärmiselt keeruline äh, iidsetest aegadest pärit probleemid on taas pinnale tõusnud. Süüria ja Iraani roll, Hamasi roll ja muidugi tuleb kaasata nii palju kui võimalik president Abbas, Fatah ja Palestiina territooriumi legitiimset valitsust. kahe riigi lahendus on jätkuvalt meie kõige suurem lootus rahu säilitada sellega seoses teeb Euroopa Liit koostööd rahvusvaheliste partneritega selleks, et ta-, tagada rahuläbirääkimised. me rõhutame seda, kui oluline on käegakatsutava protsessi tagamine Palestiina lepitusprotsessis, kaasates Egiptuse ja Araabia liiga. meie võime olla ainult abiks ja toetavaks jõuks kuid ärgem unustagem, et peamine lahendus peab tulema nendelt, nendest riikidest, kes asuvad selles piirkonnas. vaenutegevuse jätkamine vaherahu tingimustes ei ole lubatav loodetavasti eh, siiski selles hapras eh, olukorras võib iisrael tunnistada et nad on oma eesmärgid saavutanud ja võib hakata vägesid välja viima ja hamas on va- valmis omalt poolt eh, vaenutegevuse lõpetama kohe pärast Iisraeli eh, invasiooni külastas Euroopa Liidu troika delegatsioon seda piirkonda ning saavutati humanitaarabi andmine ja koordineerimine, kolme tunni pikkune vaherahu humanitaarabi edastamiseks ning eesistuja avaldas kaks eh, avaldust selles küsimuses ning eh, tulevase välisasjade nõukogu ettevalmistamisel võetakse olukorraga muidugi arvesse Ar. Äh, praegune olukord pärast Sharm el Sheikhi erakorralist tippkohtumist perspektiiv äh, on jõuda järk-järgulisele vahe, vaherahule, tuleb tagada Iisraeli jaoks turvalisus, nii nagu nad on nõudnud, toetada tuleb ka president Abbasi sõltumatu, demokraatliku, jätkusuutliku ja eluvõimelise Palestiina loomiseks, eh, mis saaks elada rahus ja julgeolekus Iisraeli kõrval. mis puudutab humanitaar abi eh, sõjast puudutatud piirkondadele, kolm vaatlejat eh, Tšehhi välisministeeriumist on juba asunud teele missioonile Gaza sektorisse ja loodetavasti võtavad nad ühendust seal kõikide vabaühendustega, rahvusvaheliste organisatsioonidega, kes teevad koostööd Euroopa Liiduga, võetakse ühendust Rahvusvahelise Punase Ristiga ja nii edasi ja nii edasi ning et ma loodan, et järgmise välisasjade ministrid välisministrite kohtumisel on juba teada täpsemalt, mida me peame tegema, mille, meie eesmärgiks on hästi toimuv rahvusvaheline kontroll, eriti mis puudutab äh, Gazasse relvade äh, smugeldamisega. tuleb kontrollida piire ning kasutada ära merepiirkonda äh, Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi ühiseks missiooniks Iisrael peab omalt poolt piirid avama ja blokaadi peatama. Tšehhi eesistujana juba üheksandal jaanuaril kutsus Iisraeli üles piiripunktid täies mahus avama ning me olime valmis saatma rahvasse Euroopa Liidu mis-, missiooni. me oleme valmis seda missiooni laiendama ka teistesse piiriületuspunktidesse järk-järguline Palestiina lepitustegevus nüüd. Euroopa Liit peaks äh, välja töötama tegevused äh, Hamasi PLO äh, lepitamiseks. see on algusest peale olnud meie suureks probleemiks, kuid lisaks sellele veel energia tarnekindluse probleemid siis Tšehhi eesistumise ajal tõsiseks probleemiks me oleme juba enne oma eesistumist öelnud, et meil on vaja koheselt ühtset Euroopa energiapoliitikat. see on ülesanne, millega me oleme täna silmitsi ja see ja nende probleemide eiramine äh, läheb veel kalliks maksma väga paljudele Euroopa Liidu liikmesriikidele, väga paljudele rahvastele ja seda hinda me oleme juba maksnudki eelmistel nädalatel energiatarnekindlus tõusis eesistumise peamiseks prioriteediks. me oleme kasutanud nii palju jõupingutusi kui võimalik selleks, et Euroopasse taastada gaasitarne. küsimused Ukraina võlgade kohta ning turuhinnas kokkuleppimise kohta ei Need probleemid ei ole lahenenud. Topolanek, meie peaminister, reageeris väga kiiresti ja tõhusalt, äh, seiresüsteemid on juba käivitatud, hiljutised raskused seoses tarnega ning transiidiga on nüüd ületatud. mulle just teavitati, et gaas voolab ja juba on gaas jõudnud Slovaki piiridele. peamine õppetund siit. Venemaa ja Ukraina ei ole usaldusväärsed tarnijad Euroopa peab kaaluma alternatiivseid varustajaid ja alternatiivseid torujuhtmeid ja selles kontekstis muidugi Nabucco torujuhe tõuseb meie prioriteediks ja veel õppetunnid. energiatarnekindlust ei ole kerge saavutada Euroopas. see, et tarnijad ja jaotusvõrgud on omavahel seotud, võib tuua kaasa tõsiseid riske Äh, sellega seoses ka see, selle, et kolmandate riikide küsitavad ettevõtted tulevad meie turule ja oluline on, et osakud ei läheks nende ettevõtete kätesse, kelle taga on tegelikult valitsused, kelle eesmärgiks oma poliitiliste eesmärkide edendamine. me peame jätkama ja hoogustama arutelusid terve Euroopa energiatarnekindluse tagamise kohta. me kõik muidugi loodame, dialoogi Venemaaga jätkata. see on meie kõikide huvides, sealhulgas Venemaa enda huvides, et meil oleks äh, kõikehõlmav ja intensiivne dialoog. me oleme välja pakkunud äh, me loodame, et äh, tõesti tehakse suuri edusamme uue partnerlus- ja koostöölepingu osas, mis on praegu siis aruteludes Venemaaga meie eesistumise üks peamiseid eesmärke on Euroopa naabruspoliitika idapartnerluse edendamine. idapartnerlus on defineeritud kui koostöö tugevdamist Ida-Euroopaga. Euroopa Liidul on väga selged ja koherentsed poliitikad nende riikide suunas. ettepanekud idapartnerluse sisu kohta omavad tõsist potentsiaali mitte ainult suurendada Euroopa Liidu suhteid selle piirkonnaga, vaid äh, tõsta elukvaliteeti selle piirkonna kodanike jaoks. väga oluline on nelja ala siin äh, edendada. idapartnerlus ei ole suunatud äh, mitte kellegi vastu. tegemist on positiivse poliitikaga, mille eesmärgiks on suurendada Euroopa Liidu liikmesriikide ja kuue Ida-Euroopa riigi vahelisi suhteid. põhimõtteliselt on see eelarve neutraalne praegust finantsperspektiivi arvestades. ei ole mingisugust vajadust eelarves eraldatud summasid suurendada. kulud on imeväikesed võrreldes nende kasudega, mida see partnerlus endaga kaasa toob. ning äh, kindlasti ei võeta neid äh, rahalisi vahendeid koostööst teiste riikidega. Äh, see tugevdab lihtsalt praeguseid eksisteerivaid regionaalprogramme ning see ei ole kindlasti odav vahetuskaup laienemisele, see on lihtsalt selline konkreetne samm selleks, et tuua üldist Äh, kasu tervele piirkonnale, suurendada seal jõukust. et nüüd ähm, veel üks küsimus, millega me peame tegelema. see puudutab äh, Euroopa perspektiivi Lääne-Balkani riikidele. edusammud äh, stabilisatsiooni assotsiatsiooni protsessi osas, mis viivad Lääne-Balkani riikide lähenemisele Euroopa Liidule, on Tšehhi eesistumise võtmeprioriteet välisasjade valdkonnas. see pikaajaline prioriteet ei jää unarusse, vaatamata sellele, et meil on teisi kiireloomulisemaid asju lahendada. Euroopa Liit on korduvalt kinnitanud varem, et Lääne-Balkani riikidel on perspektiiv Euroopa Liidu suunas tšehhi eesistujana kavatseb saavutada edasist edasiminekut selles piirkonnas loodetavasti kandidaatriigid liiguvad lähenemale liikumi- äh, liitumisele ja et assotsieerunud äh, riigid äh, siis kandidaadi staatusele omakorda me eeldame et pärast montenegrot kes oma euroopa liidu liikmelisuse taotluse detsembris 2008 esitas teevad sedasama teised riigid ja veel tšehhi eesistumise ajal eesistuja eh, võt-, kavatseb eh, astuda samme selleks, et neid, neid taotlusi menetleda vastavalt menetlusele, selleks, et Euroopa Komisjon saaks eksperdina hinnata nende riikide valmisolekut ja nende reformide kvaliteeti. Tšehhi eesistujana kavatseb ka jätkuvalt toetada stabiliseerimis ja so- ja äh, Kosovo stabiliseerimist ja sotsiaalmajanduslikku arengut, eriti läbi EULEX-i missiooni. Kosovo osana Lääne-Balkani riikidest on ära teeninud Euroopa Liidu tõsise tähelepanu me loodame, et oluliselt panustab sellesse ka uuring, mille koostab Euroopa Komisjon, mis keskendub stabiliseerumis- ja assotsieerumisinstrumentide kasulikkusesse Kosovos. ei tohiks unustada ka probleeme, mis tekivad Kosovos ja Kosovoga piirnevates riikides tänu äh, Euroopas lahvatanud majanduskriisile. sellepärast, et enamus äh, Kosovo kodanikke töötavad just nimelt Lääne-Euroopas ja me kardame vägagi, et nende töökohad on ohus ja see võib kaasa tuua riigis, kus praegu on tööpuudus juba kuuskümmend protsenti võib sattuda tulevikus äh, äärmiselt äh, tõsistesse raskustesse. rääkides nüüd Üle-Atlandi suhetest, Euroopa Liidu jaoks on Ameerika Ühendriigid muidugi võtmepartneriks. meil on ühised huvid, kuid meie seisukohad võivad äh, teinekord minna lahku. peamine eesmärk Tšehhi eesistumise ajal on äh, tagada head suhted Euroopa Liidu ja uue Ameerika administratsiooni vahel ja taas kinnitada seda, kui oluline on strateegiliselt Euroopa Liidu ühendri- ja Ühendriikide partnerlus. partnerluse agenda paikapanemisel, paikapanemine on meie jaoks väga oluline ülesanne ja me tahame selle agenda paika saada koos läbirääkimistega koos Ühendriikidega läbirääkimistel. veebruaris äh, tutvustame Tšehhi eesistumist uuele Ameerika administratsioonile. loodetavasti kohtume uue riigisekretäri, senati ja parlamendiriikidega ning rahvusliku julgeolekunõukogu liikmetega. eesistujana kavatseme korraldada Barack Obama äh, visiidi Euroopasse. seda NATO kuuekümnenda aastapäeva raames tavapärane Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide kohtumine leiab ühendus, leiab äh, Tšehhi eesistumise lõpupoole aset Ühendriikides, Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide tippkohtumine, tippkohtumisel kevadel kaks tuhat seitse loodi Transatlantiline Majandusnõukogu, äh, seda siis uue koostöö institutsioonina meie eesmärgiks on muidugi hoida oma suhteid uue Ameerika presidendiga ja jätkata kõikide täna juba käivitatud äh, tegevustega. oleme valmis kohandama oma keskpika ja pikka tegevuskava nõukogu kohtumisel. mõistagi Üle-Atlandi partnerlus ei tähenda ainult suhteid äh, Ühendriikidega, vaid ka Kanadaga, kellega meil on väga palju ühiseid huvisid, eriti just majandusvallas. aga sellega, härra esimees, äh, tahaksin tänada ja vastan küsimustele. Äh, suur aitäh selle ülevaate eest ja nüüd läheme edasi Äh, tavapärasel viisil ja anname sõna saadikutele. Äh, meil on päris palju sõnasoovijaid juba ning seetõttu ma palun, et teie sõnavõtud oleksid maksimaalselt poolteist minutit pikad ja kõigepealt härra Salafranca. suur aitäh, lugupeetud esimees. lugupeetud minister, tere tulemast teile ähm, Euroopa Parlamenti Äh, Rahvapartei nimel soovin teile palju edu äh, järgneva kuue kuu jooksul. ma pean ütlema, et mul on väga hea meel seda kuulda, et te tahate Lissaboni leppe võimalikult kiiresti ratifitseerida, aga nüüd ma tahaksin teile esitada ka mõned küsimused. kõigepealt äh, olukord Gazas. tõsi on see, et arengud toimuvad väga kiiresti ja olukord muutub pidevalt seal piirkonnas mitmed Euroopa Liidu äh, valitsusjuhid on öelnud, et äh, võib äh, lõpetada Gaza blokaadi siis, kui esialgne valitsus paika pannakse, kas oleks Ehm, võimalik Hamas terroristlike organisatsioonide nimekirjast välja jätta siis, kui ta eh, ei tahaks enam Iisraeli riiki hävitada ning loobuks vägivallast, kas see on mõeldav? teiseks, täna hommikul, härra minister, kohtusime me Relexi peadirektoriga Euroopa Komisjonist ning tema rääkis eh, idapartnerlusest ja tema ütles, et tema tahab näha kiireid edusamme enne eh, selle eesistumisperioodi lõppu, ehk siis enne, ka enne komisjoni mandaadi lõppu, kas eh, Tšehhi Vabariik eh, on valmis võtma kasutusele lisavahendid selle eesmärgi saavutamiseks? kolmandaks, Hillary Clinton, ametisse määratud riigisekretär, ütles USA senatile, et USA ainuisikuliselt ei saa lahendada kõiki üleilmastunud maailma probleeme aga samas ei saa maailm neid probleeme lahendada ka ilma USA abita. niisiis, äh, lisaks nendele kohtumistele, mida te olete planeerinud, äh, kas te võiksite lisaks headele kavatsustele rääkida ka sellest, äh, mida te kavatsete konkreetselt teha selleks, et meie suhted Ameerika Ühendriikidega parandada, aitäh? suur aitäh, härra Salafranca, proua Dekaiser! aitäh, härra esimees, härra minister, oma fraktsiooni nimel tervitan ma teid ja nagu ka härra Salafranca, loodan ma, et äh, Tšehhi eesistumine möödub äh, paremini kui äh, selle algus, mille eest te muidugi ei ole vastutav. mul oli täpselt samasugune esimene küsimus nagu härra Salafrankal, mis puudutas läbirääkimisi Gaza blokaadi lõpetamiseks ning kaks küsimust mis äh, sisalduvad ka kõigis kirjades, mis, ähm, mis me täna praegu saame. esimene mure puudutab äh, rahvusvahelise õiguse inimõiguste rikkumist ja seda ähm, ei tõst-, küsimust ei tõstata mitte ainult vabaühendused, vaid seda tõstatas ka Louis Michel, Euroopa äh, Komisjoni volinik. mida kavatseb Tšehhi eesistujariigina teha Ehm, nende süüdistuste kohta, et rikutakse rahvusvahelist rahvusvahelist õigust ja milline on assotsiatsioonilepingute ehm, seis. ning teine küsimus. Gazas ehm, on tõesti väga suured purustused mina isiklikult sooviks, et me saaks, et toimuks, viidaks läbi uuring, kus äh, me saaks täpse ülevaate purustustest ja äh, sellest materiaalsest poolest ning kas äh, kavatsetakse aidata ülesehitustööd ilma, et, et nõutaks Iisraelilt nende kulude hüvitamist. loomulikult tuleb Gaza üles ehitada, selles ei ole üldse mingit küsimust. härra Katšin, palun Lepa, gospod predsednik gospod minister tudi aitäh härra esimees aitäh härra ministrile ka oma fraktsiooni nimel soovin ma teile palju edu Lissaboni lepingu ratifitseerimiseks mida meil on väga vaja eriti aegadel kus valitseb poliitiline ja majanduslik kriis. ma tahaks esitada teile kaks küsimust, mõlemad puudutavad äh, Lääne-Balkanit. kuidas ähm, kavatseb Tšehhi eesistujariigina aidata Horvaatial lahendada äh, probleeme oma põhjapoolse naabriga? see probleem on äh, läbirääkimiste edenemisele äh, piduri peale pannud. Äh, pooled soovivad üksteist Haagi kohtusse kaevata. Haagi kohus juba tegeleb ja seda viimase sõja ajal toimunud Äh, kuritegude pärast, et kuidas te tahate neid, äh, neid, neid riike mõjutada selleks, et lõimida neid edaspidi Euroopa Liitu? härra Šimanski, palun. lugupeetud minister ma tahaksin tervitada teid väga soojalt Euroopa Parlamendi äh, UN fraktsiooni nimel. ma tahaksin küsida energiapoliitika kohta. iga kord, kui äh, tekib kriis, ähm, tehakse väga palju deklaratsioone, kus räägitakse äh, Nabucco torujuhtmest ja ühisest energiapoliitikast, aga tänane kriis, mis tänu Euroopa vahendusele on lõppemas, ei tähenda seda, et sellised poliitilised garantiid või majanduslikud mehhanismid on olemas selleks, et tulevikus sellise probleeme vältida. ma tahaksin teada, kas eesistujariik ähm, kavatseb äh, käima lükata pikaajalised algatused selleks, et vältida selliste olukordade teket tulevikus, eriti kui võtta arvesse neid samme, mis on tehtud äh, Nabucco torujuhtme ehitamisel ning äh, ühise välis- ja julgeolekupoliitika paikapanemisel. suur aitäh, härra Horatšik, palun! Dziękuję bardzo. E, První část česky frakcja Zelenych serdecznie wita. Suur aitäh. ma tahaksin tervitada eh, härra ministrit eh, meie fraktsiooni nimel Euroopa Parlamendis. Mini-, inimõiguste ähm, advokaat ja ajakirjanik eh, mõrvati Venemaal äh, tänaval ja hoolimata kõigest ei ole paranenud inimõiguste olukord äh, Venemaal alates äh, ajast, mil Anna Politovskaja mõrvati. tuleb äh, võtta meetmeid selleks, et kaitsta inimõiguste alal tegutsevaid advokaate. minu küsimus on, et kas Tšehhi eesistujariigina kavatseb äh, Ähm, rõhutada seda valdkonda suhetes Venemaaga ja mis, mida te kavatsete ette võtta, arvestades nende suhete, arvestades praegu toimunut? suur aitäh, härra Tšentefilides. härra esimees, ma sooviks esitada kaks küsimust. esiteks eh, energeetika kohta. Türgi peaminister Erdogan eile Brüsselis kohtus äh, inimestega ning ilmselt ta ähvardas, et äh, sellega, et äh, ta tekitab Nabucco projekti jaoks probleeme, kui Euroopa Liidu ja Türgi kõnelused ei edene. kui nagu teada, Euroopa Liidu liikmesriik Küpros esitas vastuväiteid äh, Türgiga liitumisläbirääkimistele äh, ning äh, Türgi ähvardas sõjaliselt Küprost. kuidas, mida kavatseb Euroopa Liit teha Erdogani selliste ähvardustega, mis puudutavad Nabucot ning teiseks huvitaks mind Palestiina küsimus. arvestades äh, rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumist äh, iisraellaste poolt äh, Palestiina territooriumil ning Gaza sektoris elavate inimeste õiguste rikkumist ning turvatara ehitamist ning piirikontrolle ning er-, tuhandete palestiinlaste vahistamist kodanike vaba liikumise takistamist, arvestades kõike seda ja Gaza sektori rünnakut, tegemist oli ju täiesti kohutava sissetungiga, mis nõudis palju ohvreid, kuidas äh, siis äh, või tuleks suhtuda koostöölepingusse ning äh, selle piirkonnaga suhete parandamisse. suur aitäh, see oli esimene küsimuste voor, teisel küsimusel vooril, voorul olen ma veel rangem kõneaja andmisel, teil on tõesti ainult poolteist minutit, pidage seda meeles, aga nüüd, härra minister, te saate võimaluse vastata nendele küsimustele. mis puudutab äh, ajutist valitsust, siis äh, ma arvan, et seda me praegu ei kavatse teha. meil on praegu äh, valitsus, mida on tunnustanud ka Euroopa Liit ja ka rahvusvaheline kogukond. niisiis ma ei tea, kes selles ajutises valitsuses olema peaks. mis puudutab Hamasi, siis kui Hamas äh, loobub äh, vägivallast ja äh, on nõus kvarteti põhimõtetega, siis kui ta seda kõike arvesse võttes areneb edasi ja temast saab poliitiline liikumine, Äh, siis võib alustada ka poliitiliste läbirääkimistega. ja see tähendaks seda, et äh, nii Euroopas kui maailmas oleks äh, tegemist esmakordse olukorraga, kus organisatsioon eemaldatakse terroristlike organisatsioonide nimekirjast sellised organisatsioonid nagu IRA ja äh, Keenia vastavad organisatsioonid on ikka veel selles nimekirjas, niisiis kui Hamas tõesti areneb äh, normaalseks poliitiliseks liikumiseks, siis äh, see nimekirjast eemaldamine ei oleks probleemiks, aga eeltingimuseks on see, et nad loobuvad vägivallast ja terrorismist. ma ei tea, kas praegusel hetkel on äh, õige küsida palestiinlaste lepituse kohta, me kõik loomulikult soovime seda äh, näha. ma arvan, et praegusel hetkel aga mängib kõige olulisemat rolli siin protsessis Egiptus, mis teeb kõik, mis tema võimuses äh, ja ma tahaksin teile meelde tuletada seda, et enne, kui see sõjategevus algas, leidis aset kõneluste kokkukukkumine Fatah ja Hamasi vahel. niisiis me saame ainult loota, et Egiptus on edukas oma tegevustes, aga Euroopa Liit Äh, võib-olla saab aidata, aga tegemist on siiski põhimõtteliselt Palestiina probleemidega. nagu ma juba teile ütlesin oma esialgses sõnavõtus, siis äh, praegusel hetkel ei ole tehtud taotlusi selleks, et saada rohkem raha investeerimaks seda idapartnerlusse me tahame selgelt välja öelda selle, et meie leiame, et see algatus ei ole algatus äh, äh, on algatus, mis peaks olema projektipõhine. Äh, me peame seda meeles pidama ma arvan, et äh, me saaksime seda äh, paremini koordineerida, paremini edasi arendada, aga praegusel hetkel rohkem raha konkreetselt vaja ei ole. mis puudutab suhteid Ameerika Ühendriikidega, siis äh, ma juba ütlesin teile, et ma lähen järgmisel kuul Washingtoni ja me juba peame tõsiselt läbirääkimisi ka äh, selle üle, äh, et president Obama Euroopasse visiidile tuleks äh, ja et ta kohtuks ka Euroopa Liidu esindajatega, loodetavasti need läbirääkimised tipnevad eduga. ja loomulikult, mis puudutab tippkohtumist Ameerika Ühendriikidega, siis äh, see on kohtumine, kus arutatakse ääretult olulise tähtsusega küsimusi. olukord Afganistanis ja selles kontekstis ka loomulikult olukord Pakistanis. me peame Ameerika Ühendriikidega arutama Lähis-Ida rahuprotsessi küsimust me nägime, kui kiireloomuline see küsimus on, see vajab lahendust, selle tõenduseks on eelnevatel nädalatel toimunu loomulikult ka probleemid Iraaniga ning ehm, sealne tuumaprogramm tulevad arutusele. Äh, need on siis äh, äh, need kõige olulisemad asjad, mida me arutama peame ja nüüd ma tahaksin vastata Euroopa Parlamendi saadikute Kaiseri küsimusele ma arvan, et praegusel hetkel eesistujariik ei peaks mängima kohtunikku. mina ei ole kunagi näinud sõda, kus täielikult austataks humanitaaralaseid õigusi ja, ja, ja eeskirju. praegusel hetkel me peame esmajoones keskenduma äh, vahetutele ja väga olulistele humanitaarmeetmetele Gazas, äh, äh, mis on möödapäädmatud, ning siis keskenduma selle piirkonna rekonstrueerimisele inimõiguste rikkumine ja humanitaarõiguste rikkumine, äh, kui äh, seda kõike kinnitatakse äh, ametlikult, siis me peame vaatama, millised on sellega seotud tagajärjed. aga kõigepealt me peame ametliku kinnituse saama sellele kõigele ja alles siis me saame aruteludesse laskuda. me valmistume praegusel hetkel ette selleks, et arutada Iisraeli äh, välisministriga teatud küsimusi ning ka Araabia välisministriga äh, küsimusi. niisiis, tegemist saab olema kahe erineva kohtumisega, mis toimuvad kahel erineval äh, kuupäeval ning me peame mõistma seda, et äh, Ehm, mida iganes Gazas teha saab, kuidas iganes me aidata saame ehm, ülesehituse vallas ja inimõiguste ja humanitaarküsimuste vallas, praegusel hetkel peavad kõik meie tegevused ehm, olema sellised, mida Iisrael toetab ja mida ta aktsepteerib see kõik puudutab piiripunktide avamist ja ka muid küsimusi. me peame iisraellastega lähedases kontaktis olema, samuti peame olema kontaktis ka teiste araabia riikidega. kindlasti ei saa see olema kõige lihtsam probleem, mida lahendada, aga ma loodan, et me oleme ennast piisavalt hästi ette valmistanud, et edu saavutada mis puudutab nüüd härra Katsini küsimust, siis ma ütleksin järgmist. nagu ma juba oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, siis Lääne-Balkani probleemid on sellised, mille puhul on meie eesmärgiks see, et kõik Lääne-Balkani riigid oleksid äh, Euroopa Liidule võimalikult lähedal ja et lõppeesmärgiks oleks see, et nad kõik saaksid Euroopa Liidu liikmeteks. selles osas ei ole mitte mingisugust kahtlust, et praegusel hetkel Horvaatia on kõige paremini ettevalmistunud riik. ja me kõik eeldasime ja eeldame, et äh, Äh, liidumisprotsess liigub edasi tõrgeteta. me kõik teame, et äh, Sloveenia ja Horvaatia vahel on praegu kahepoolne probleem, probleem, äh, mis tuleb ära lahendada ja lahendama peavad selle probleemi asjaomased riigid. Euroopa Liit saab oma abi pakkuda äh, kui mõlemad osapooled äh, sellega nõus on, siis me saame ka oma rolli mängida selles, et äh, see probleem lahendada. aga selge on loomulikult see, et mõlemad pooled peavad olema valmis minema kompromissile. ja teha tuleb tõsiseid järeleandmisi. ilma selleta ei ole probleemi lahendamine võimalik ja seetõttu me loodame, et see probleem, millel on juba võrdlemisi pikk ajalugu, ei äh, takista Lääne-Balkani riikide liikumist Euroopa Liidu suunas. loomulikult me peaksime mõistma seda, et see konflikt ei ole probleem mitte ainult Horvaatia ja Sloveenia jaoks. vaid äh, jätab halva mulje sellest regioonist kogu Euroopas ja ma loodan, et mõlemad osapooled äh, teavad äh, Äh, millised on nende kohustused, mida nad peavad täitma selleks, et äh, see probleem võimalikult kiiresti lahendada. mis puudutab energiapoliitika alaseid küsimusi, äh, mille esitas kolleeg Šimanski nagu te teate, siis praegusel hetkel on Nabucco algatus, mis on eraettevõtete käes. Euroopa Liit ega Euroopa riigid ei ole selle projektiga otseselt seotud. seetõttu peame me aitama äh, neid ettevõtteid, äh, kui see on meie võimuses. loomulikult äh, on küsimus all veel see, kuidas saada piisavalt gaasi sinna Nabucco juhtmesse. me peame alustama dialoogiga kõikide asjasse puutuvate riikidega ja seetõttu Tšehhi Vabariik Euroopa Liidu eesistujariigina organiseerib kohtumist niinimetatud lõunakoridori küsimuses äh, millel peaksid osanema Euroopa Liit ja transiitriigid nagu näiteks Gruusia, Armeenia ja Türgi ning ka mm, tootjariigid ähm, Kaspia mere piirkonnast. ja mina leian, et tegemist saab olema väga olulise tähtsusega kohtumisega mis puudutab äh, kolleeg Horatšeki küsimusi, siis ma tahaksin teile öelda seda, et me valmistame ette Euroopa Liidu poolset vastust ning seda arutatakse äh, välis- ja üldasjade nõukogul siin on tõesti tegemist inimõiguste rikkumisega, mida, mis ei tohiks leida aset mitte üheski Euroopa Liidu riigis, mis äh, nimetab ennast Euroopa-meelseks riigiks. ja siis meil on veel äh, üks küsimus, äh, Küprost puudutav küsimus äh, jah, kolleeg Trempov Liides. Äh, Nabucco küsimust ma teile juba selgitasin. ma arvan, et äh, tegelikult on Türgi huvides äh, see, et ta oleks usaldusväärne transiitriik. Türgi kõige paremates huvides oleks see, et ta ei ähm, kordaks neid vigu, mida on teinud teised. Nad ei tohiks muuta äh, gaasi või nafta transiiti tingimuslikuks poliitilistest äh, küsimustest ähm, transiit äh, hõlmab endas väga suuri rahasummasid, me peame seda endale ausalt tunnistama. ja selle kõige sidumine poliitiliste probleemidega ei ole väga äh, tark mõte. nagu te teate, siis Tšehhi Vabariik eesistujariigina pooldab seda, et äh, ühel päeval ka Türgi äh, liituks Euroopa Liiduga me loodame, et äh, reformiprotsess äh, ühelt poolt äh, Türgis ning teiselt poolt Küprose probleemi lahendamine on küsimused, mis lahenevad edukalt, sellepärast et vastasel korral Türgi tee Euroopa Liiduni ei ole edukas ja nüüd veel lõpetuseks ähm, üks küsimus, millele ma unustasin vastata. Äh, inimõiguste rikkumine Palestiinas. Ähm, me kindlasti teeme koostööd Iisraeliga selleks, et paremat koostööd teha Iisraeliga on vaja dialoogis saavutada palestiinlastele parem positsioon. niikaua, kui nii Euroopa Liitu Iisrael partnerina ei tunnistanud ja ei tunnista, ei ole võimalik palju saavutada, aga nüüdseks on iisraellased meid kuulama hakanud ja see näitab, kui edukas on olnud Euroopa-poolne diplomaatia. loomulikult räägime me avalikult kõikidest inimõiguste rikkumistest, sõltumata sellest, kas tegemist on äh, palestiinlaste või kellegi teise inimõiguste rikkumistega aga ma arvan veel kord, et Euroopa Liidu parimates huvides on see, et äh, meie suhted oleks võimalikult head nii Iisraeli kui teiste Araabia riikidega, aitäh! suur tänu, härra minister ja teine küsimuste voor nüüd ja härra Peeterile. <clears throat> Eh, aitäh, härra esimees! suur tänu on nõukogu eesistujale, kolleegid ma tahaks teid õnnitleda sellepärast, et Tšehhi eesistumisel on nii ambitsioonikad eesmärgid, eriti mis puudutab äh, otsust äh, aidata äh, riikidel astuda NATO-sse. ma arvan, et Tšehhi eesistujariigina võib aidata kaasa sellele, et läbirääkimisi Horvaatiaga jätkatakse ning et Horvaatia kasutab äh, läbirääkimistel äh, asjakohast dokumentatsiooni. loomulikult äh, Sloveenia ei saa va vastutada seda, et Horvaatia ka piiripiirid lahendatakse. loodetavasti mõlema riigi ühine avaldus, ühisavaldust äh, äh, aastast üheksakümmend üks äh, võetakse arvesse. me saame edasi tegutseda siis, kui arvestada põhimõtet, et lepingutes tuleb, lepinguid tuleb täita, siis võidavad sellest nii Horvaatia kui Euroopa Liit. suur tänu ja härra Raudšek suur tänu, härra esimees. härra minister, mul on kolm lühikest küsimust. esimene puudutab Lissaboni, sellepärast et te ütlesite ju täiesti õigesti, et Lissaboni leping tuleb ratifitseerida, kuivõrd meil on vaja koherentsemat välis- ja kaitsepoliitikat. Te viitasite ka ühtsele Euroopa Liidu energiapoliitikale ja et selle jaokski on meil vaja Lissaboni lepingut. nagu kuulda oli, väga paljud kolleegid küsivad ikka ja jälle, millal Tšehhi Vabariik selle ratifitseerib? ja kui nad üldse selle ratifitseerivad? ja teiseks tulen tagasi Gaza sektori juurde. Te ütlesite, et äh, meie positsioon Iisraelis praegu ei ole väga tugev, meie Hamasiga ei räägi nii et kuidas siis äh, üldse korraldada humanitaartegevust, aga ka rahuläbirääkimisi, kuidas organiseerida kaasas ülesehitusprotsessi, kui me Hamasi kogu administratsiooniga ei räägi. meeldib meile Hamas või ei, elu tõsiasi on praegu see, et kaasas on juhtivaks haldusüksuseks just nimelt Hamas ja kolmas küsimus, ma olen täiesti nõus Tšehhi prioriteetidega äh, Tšehhi Vabariigil on teadmisi ja kogemusi just nimelt ida suunas, kuid äh, peab ka Euroopa Liidu poliitikaid jätkama. pean siin silmas Vahemere Liitu. Prantsusmaa eesistujana, kui ma ei eksi, äh, käivitas äh, selle asja väga hästi, nii et millised on selles vallas Tšehhi eesistumise prioriteedid? suur tänu suur tänu, härra Raudšek, härra Matsakis. härra minister, ma olen täiesti nõus nendega, kes ütlesid, et me peame Hamasiga hakkama läbirääkimisi pidama, kuid ausalt öeldes mind natukene jahmatab see, et meil üldse on selline terroristlike rühmituste nimekiri, sellepärast et kui Hamas täna ütleb, et nad loobuvad vägivallast, siis nad võetakse sealt välja. kui Al-Qaeda ütleb, et ka nemad loobuvad vägivallast, siis võetakse nad välja, mis mõte sellisel nimekirjal üldse on, see on kõik üks nali ja nüüd NATO. NATO on Euroopa julgeolekusammas ja nii palju, kui mina aru saan, siis kakskümmend kuus kahekümne seitsmest liikmesriigist on NATO liikmed, välja arvatud Küpros. kas teie kavatsete tööd teha ka selles suunas, et veenda Küprose valitsust taotlemaks NATO liikmelisust, kas te kavatsete veenda ka Türgit äh, mitte olema vastu või panema oma vetot taolisele liikmelisusele? mis nüüd puudutab Gazas äh, tehtud laastamistööd, palju infrastruktuurist on hävinud? Äh, infrastruktuurist, mille on kinni maksnud Euroopa Liit. kas teie ettepanek on, et Euroopa Liit ei maksa ülesehituse eest, vaid et Ameerika Ühendriigid ja Iisrael hakkavad nüüd selle laastamise eest maksma. ja veel äh, raketikilp äh, äh, Tšehhi Vabariigis. administratsiooni muutusega Ühendriikides, arvestades Venemaa reaktsiooni, arvestades ohtu Euroopa julgeolekule, kas te olete hakanud äkki kõhklema nende, selle raketikilbi vajalikkusest teie riigis? suur tänu, ütleb härra esimees ja annab sõna härra Posseltile. härra nõukogu no, eesistuja, ma olen Euroopa Rahvapartei variraportöör Horvaatia Kosovo küsimustes ning seetõttu sooviks küsida, et esiteks on kahepoolseid probleeme paljude riikide vahel, neid oli ka eelnevates liitumisprotsessides, aga blokeerimist ei kasutanud keegi. ning sõltumata kahepoolsete küsimuste lahendamisest, milliseid võimalusi näete te selleks, et äh, teha tööd selle nimel, et äh, veel Tšehhi eesistumise ajal avataks kõik äh, peatükid selleks, et äh, neid oleks võimalik edusammude puhul veel sel aastal sulgeda, nagu me oleme nõudnud. Kosovo probleemi lahendus põhineb äh, Ahtisaari plaanil põhiliselt äh, vähemuste õigused äh, ja Kosovo jagamatus. Kosovo põhiseaduses on vähemuste õigused kirjas, on mm, mind huvitavad huvitab ajaplaan UNMIK-i osas, aga mi-, mi-, kuidas on lugu Kosovo ühtsusega, et kontaktrühmas Venemaa ise äh, Äh, valis äh, teistsuguseid lahendusi ning viimane küsimus kolleeg Horatšekile, mõeldes, et kas te näete mm, et kas-, et tõstatatakse suhetes Veneme-, Venemaaga Hodorkovski ja Jukose äh, töötajate äh, vangistamise küsimused. härra Pinjor, tahan rõhutada veel korda, et Tšehhi Vabariik äh, on esimene Kesk-Euroopa riik Euroopa Liidu eesotsas, soovin teile edu ja ma olen täiesti veendunud, et see eesistumisaeg kujuneb suureks poliitiliseks saavutuseks tuleb tõdeda, härra minister, et mind üllatas eelmisel nädalal neljapäeval inimõiguste alaste arutelude raames see, et tegelikult ei olnud kohal mitte ühtegi Tšehhi kui eesistuja esindajat vaatlejana selles arutelus. see oli mulle teatavaks üllatuseks, sest et mul on veel meeles need põrandaalused kohtumised mägedes kakskümmend aastat tagasi Tšehhoslovakkia ja Poola piiridel, kus inimõigused ja demokraatia olid äh, alati kõnelustel prioriteediks ja teiste eesistumiste ajal, näiteks Saksamaa eesistumise ajal, oli alati mõni vaatleja sellel Strasbourgi arutelul kohal. Äh, inimõigustega tegelev minister oli vaatlejana alati kohal Euroopa Parlamendis. ja minu küsimus teile inimõiguste kava teie eesistumise ajal, kas teil on mingisugune konkreetne strateegia inimõiguste kohta järgnevateks kuudeks? suur tänu. suur tänu, härra Pinjor. härra Oneskevitš. suur tänu, härra esimees. mul on kaks küsimust. üks puudutab seda muret, mida Euroopa Liit on nii, Euroopa Parlament on nii mitu korda üles näidanud Nabucco ja teiste projektide puhul. parlament on viidanud vajadusele eh, ka Euroopa Liidus mingisuguseid rahalisi vahendeid selleks eh, eraldada, selleks et see protsess kiiren-, et seda kiirendada. ja nüüd tsiteerin seda, mida saab lugeda Barroso komisjoni presidendi avaldusest ja ta ütleb, me tahame, et kiirelt jõutaks liidu nõukogus kokkuleppele komisjoni ettepaneku osas viis miljardit eurot kasutamata vahenditest suunata infrastruktuuri jaoks, eriti energia valdkonnas. kas Tšehhi eesistujana soovitab äh, see ettepanek vastu võtta? ja teine küsimus puudutab seda, Med-, Medvedjevi Venemaa presidendi suurt kava, eh, nimelt eh, uus julgeoleku ülesehitus Euroopas, eh, selle plaani ta tõi välja paar kuud tagasi ja nüüd tundub, et Venemaa on küll selle plaani praegu külmetanud, külmutanud, aga, aga kuskil see siiski õhus ripub, nii et mis on teie arvamus sellest ja mis sellega nüüd peale hakata, härra Prokk? härra esimees, härra nõukogu eesistuja kaks äh, lühikest märkust. esimene puudutab seda, et te ütlesite, et teil on tihedad kontaktid Washingtoniga, kas see tähendab, et on võimalus, et äh, et ähm, Eh, et kas eh, USA hakkab pöörama tähelepanu Gaza eh, sündmustele ja selle lahendamisele. ja teine küsimus puudutab Iisraeli asundusi. Ehm, kas probleeme, millega ehm, Tšehhi eesistuja tegeles Ähm, äh, Lähis-Idas, et kas äh, nüüd äh, energeetika küsimustes poleks tark tugevdada partnerlus- ja koostöölepingut Venemaaga selleks, et saavutada siduvad kokkulepped energiatransiidiks ja energiatarneteks? suur tänu, härra Brock! sellega, kolleegid, teise küsimuste vooru lõpp ja sõna on härra ministril. noh, vastaksin siis parlamendisaadikute küsimustele nüüd ja olen teiega täiesti avatud. me anname endast parima selleks, et äh, Horvaatia liitumisprotsess käigus hoida. me oleme ju tükk aega tagasi juba selles osas kokkuleppele jõudnud ja tuleb oma sõnast kinni pidada, kui Horvaatia tingimustele vastab, siis ta liitub. kuid nagu ma ütlesin, on väga oluline ja nii nagu ka teised seda on öelnud, et bilateraalsed probleemid peaks Horvaatia oma naaberriikidega lahendama. taaskord oleme valmis äh, ulatama abikäe, kui ainult siis, kui mõlemad äh, pooled on sellega nõus. see on see põhimõtteline küsimus, mille osapooled peavad lahendama härra Rootšeki küsimus. me võime rääkida Tšehhi ratifitseerimisprotsessist nii, nagu me räägime surmast. aga ma olen siiski optimistlik ja loodetavasti see lähitulevikus äh, siiski äh, juhtub ja parlamendile muidugi meeldib, kui valitsus peab kinni oma poolt seatud ajakavast, ma olen olnud isegi parlamendisaadik äh, ja tean, kuidas see meile meeldib, aga äh, mina ministrina nüüd täna olen äh, teatavalt siiski sõltuvuses parlamendist, kes peab selle ajakava ise paika saama, aga ma olen suhteliselt optimistlik, et see üks päev siiski juhtub ja juhtub varsti aga ratifitseeritakse ta üks hetk ära niikuinii. millal see nüüd täpselt aga aset leiab, seda ei oska ma öelda. kaasasektorist veel on täiesti ilmselge, et äh, Hamasi positsioonid äh, on Gaza äh, sektoris praegu väga tugevad, selles ei ole kellelgi kõhklusi üks asi on muidugi see, et äh, mõistagi peame äh, me leppima sellega, et nende siseküsimused tegelikult äh, sellised igapäevased küsimused ei ole meie probleem, kas äh, humanitaarabi äh, veokitest laadivad abi maha Hamasi mehed või mitte, see ei ole meie asi. me räägime suurematest poliitilistest küsimustest, räägime, peame keskenduma Egiptusele, kellel on võtmeroll selles öö, probleemis ka teistel piirkonna riikidel, kuid Euroopa Liit peaks oma ametlikes suhetes alati kinni pidama reeglist, et äh, läbirääkimisi peetakse terroristlike rühmitustega, kui nad tõesti leeb- le,, loobuvad ka de facto oma terroristlikust tegevusest. ülesehitustöö, see tuleb laiemalt arutelule taas kord veebruaris toimuval kongressil kuid Egiptus on äh, see, kes äh, selle konverentsi korraldab. Egiptus on äh, olnud ka vaherahu jaluleseadmise taga. Nad on ju ka Gaza sektori naabrid ning on täiesti loomulik, et nemad selle konverentsi korraldavad, mõistlik on see samuti sellepärast et mitte ainult Euroopa Liit ei pea kaasas nüüd ülesehitustööd vedama, vaid ka väga paljud Araabia riigid võivad siin mängida väga tähtsat rolli. Euroopa Liidu Vahemere Liidust muidugi me jätkame eesistujana selle poliitika alast tööd, Euroopa Liidu Vahemere Liidu alast tegevust, see on meile sama oluline kui idasuunaline naabrlus, keegi selles ei kõhkle, oleme Egiptusega intensiivseid arutelusid äh, juba pidanud ja teeme äärmiselt äh, tihedalt koostööd Prantsusmaaga, kes äh, mängib siin juhtrolli ning ma olen täiesti veendunud, et äh, vaatamata äh, muutunud oludele, äh, see koostöö on täna muidugi kriisiolukorras raskem, sa-, saavutame me siiski ka edasiminekut Vahemere Liidus osas küsiti ähm, ka Hamasi kohta ja et kas ähm, ta peab selles äh, nimekirjas olema me ei räägi siin mitte ainult sellest, et kui, et äh, üks rühmitus võetakse sellest nimekirjast välja siis, kui nad ütlevad, et nad kavatsevad äh, terroristliku tegevuse lõpetada. sellest ei piisa, nad peavad ka tegelikult seda tegema. me oleme ajaloos saanud väga tõsiseid õppetunde Äh, näiteks Iirimaa on äh, üks näide sellest, äh, IRA juba mõnda aega tagasi loobus relvajõududest ja, ja desarmeerus ja läks veel mõnda aega ja väga tükk aega on läinud selleks, et, et IRA-d tunnustataks partnerina äh, Äh, kui oli selgelt näha, et nad on loobunud vägivallast ja sama peaks kehtima ka teiste organisatsioonide puhul, kes täna selles nimekirjas on. NATO. NATO liikmeks võib saada ainult siis, kui kõik NATO liikmesriigid seda toetavad. kui kõik NATO liikmesriigid on nõus Küprose NATO liikmelisusega, siis meil probleeme ei ole. aga see asi on muidugi NATO ajada. Gaza infrastruktuur. ma olen veendunud, et Ameerika Ühendriigid äh, aitavad meid ka, võib-olla Iisraelgi, ma ei tea aga mulle tundub, et enamus sellest ülesehitustööst peavad tegema Pärsia lahe riigid, Araab, teised Araabia riigid ja Euroopa Liit. ma tunnistan, et äh, see teatavale meelehärmile viib, kui me peame ühte ja sama maja äh, seitse korda üles ehitama, samas olles äh, maailma rikkama piirkonna, ühe rikkama piirkonna kodanikud, ei saa me öelda ei inimestele, kes on tõsiselt hädas ja kaasainimesed täna on tõsises hädas ja vaatamata oma meelehärmile peame me siiski neid abistama härra Posselt. Horvaatia. oleme andnud endast parima, et avada need peatükid, mida on vaja selleks, et äh, liitumisläbirääkimised edeneksid. aga muuseas, üks viga on tulnud sisse. tegemist ei ole sugugi esimese riigiga, kus liitumisprotsess on äh, peatunud Küprosega oli selline asi, eh, nimelt nemad blokeerisid Türgi liitumisläbirääkimised, eh, neid näiteid on veel ja nüüd on siis Horvaatia liitumisprotsess blokeeritud. aga ega sellest blokaadist muidugi erilist kasu ei ole mm, tõusnud. Kosovo. mõistagi tuleb oma seisukohti kaitsta ja meie seisukoht on, et Kosovo territoorium on jaotamatu ja see on täiesti õige. ma muidugi arvan, et teatud aja peame me olema, peame me alluma faktidele ja seisma vastu kiusatusele oma seisukohti jõuga peale suruda. kokkulepe ähm, Serbia ja ÜRO vahel lõi täiesti uue äh, olukorra, vaatamata sellele aga äh, Kosovo põhi, põhjaosa on Kosovo territooriumi osa ja selles, sellisena on seda ka tunnistat-, tunnustatud. me peame olukorraga leppima muidugi olukord on täna selline, et ähm, tänu paljudele vägivallaaktidele Kosovos, Kosovos, mille taga ei ole alati olnud serblased, on äh, praegu kõik äh, Kosovos kõikide käte, kätel verd äh, ja loodetavasti üleminekuperioodil suudame me selle olukorra lahendada me peame Kosovos tagama siiski teatava administratsiooni. teeme seda samm-sammult, tükkhaaval ja niimoodi me ka tulemuseni jõuame. jah, Prosím? Francouzi byli výjimka. Jo, že by oni tam byli. Že by oni tam byli. Yeah. Uh, eh, accept that maybe ma olen nõus sellega, et võib-olla oleksime me pidanud Strasbourgis tõesti inimõiguste debatil kohal olema. ja tegelikult, nagu te teate, see on ju meie eesistumise üheks prioriteediks. tunnistan ülesse meie ministeerium oli tegelikult äh, kahe väiksema probleemiga mm, äh, ametis äh, Gaza ja Gazprom, Gaza sektori ja Gazpromiga ja, ja nii see oluline kohtumine jäigi meil silmade vahele, mm, aga mm, loodetavasti järgmisel korral oleme kohal, sellepärast et minu jaoks mõistagi inimõiguste alased küsimused on äh, ühed peaaegu kõige olulisemad välispoliitika vallas. strateegia inimõiguste rakendamiseks ma olen tõesti veendunud, et meie strateegia on tegelikult suhteliselt selge. me peame kõikide partneritega läbirääkimisi pidades äh, äh, kinnitama seda, et inimõigused ei ole küsitavad, et inimõigused on põhiõigused, elementaarne õigus ja kui te tahate Euroopa Liiduga ajada häid eh, suhteid, siis tuleb ka teil inimõigustesse niimoodi suhtuda. alati poliitikas muidugi asjad ei ole nii selged. teinekord on teil partnereid, kes noh, ütleme siis nii, eiravad inimõigusi välispoliitikas tihti oma partnereid lihtsalt ei saa valida. tuleb rääkida ka selliste riikidega, kes täiesti eiravad inimõigusi. kuid meie oma inimõiguste poliitikas oleme alati rõhunud sellele, et me toetame inimõiguste liikumisi Eh, vabaühendusi ja kõiki neid, kes inimõiguste eest võitlevad. me oma võitlust inimõiguste eest ei peata, olgu see Valgevenes, Birmas, Kuubal, kus iganes. ja muidugi võtame selle ka Venemaaga kõnelustes teemaks arutelul on praegu uus inimõiguste ja demokraatia poliitika Euroopa Liidus, loodetavasti see leiab heakskiitu veel sellel aastal. kaks korda olen juba rääkinud Nabukost. kui Euroopa Liit Nabucco küsimuses äh, Nabucosega liitub, siis see on väga oluline. meie toetame kõiki neid vahendeid, mida Euroopa Liit äh, paneb kõrvale infrastruktuuri, energia tarnekindluse tagamiseks kõrvale. Euroopa poliitika üks kõige suuremaid puudujääke ongi see, et meil ei ole ühtset energiapoliitikat ja võib-olla tänu sellele kriisile me sellele lähemale aga oleme jõudmas ja kui komisjon äh, laseks va-, vahendid vabaks investeerimaks energia infrastruktuuri, siis, siis see oleks üs-, üsna nutikas samm. on täiesti õige, et praegu tänu energiakriisile see kurikuulus Medvedjevi plaan äh, on kuidagi õhku haihtunud, aga ma olen täiesti veendunud, et üks päev see jälle kuskilt välja ilmub, sest äh, see ei ole sugugi midagi uut, mis äh, venelased välja pakkusid, see on see uus äh, suur julgeolekuarhitektuuri plaan, mis on juba aastakümneid juba Sovjeti aegadest kõigile teada ja minu Poola kolleegid ilmselt mäletavad veel Rapatski ja teiste plaane selles vallas. ja selle Medvedjev äh, ka ju esitas uuesti. ka see plaan ei olnud väga hästi ette valmistatud. tegemist oli rohkem sellise mõtteavaldusega. ma arvan, et äh, sellest võib venelastega rääkida, väga oluline on dialoogi alal hoida Venemaaga, kuid sellegipoolest on äh, julgeolekuarhitektuur Euroopas üsna hästi paigas, aga see toimiks veelgi paremini, kui kõik Euroopas omal ajal oleksid selle hästi ette valmistanud ja kui kõik täna praegu sellest, nende reeglitest kinni peetaksid ja siis võib-olla Venemaa lõpuks ometi teeks seda, mida nad on kaua lubanud ja et Venemaa usaldusväärsus julgeoleku küsimustes oleks suurem. ja siis, kui see uus struktuur hakkaks toimuma, toimima, siis võib-olla saaks äkki ta rääk-, hakata rääkima uutest nüanssidest, kuid praegu mulle tundub, et ma pelgaksin poliitikat mis äh, hakkaks äh, kohe pihta uue Euroopa julgeolekuarhitektuuri ülesehitamisega, uue struktuuri loomisega ja et äh, praegused julgeolekustruktuurid jookseksid kõik ummikusse, nii et vaatame, ootame ja siis vaatame, kas on vaja uusi asju lisada. suur tänu, härra minister ja viimane voor, kolmas voor. härra minister ütleb, et ta unustas midagi. härra Brocki ei tohi nüüd küll ära unustada, ütleb härra esimees. ja härra minister jätkab. jah, ma tahaksin vastata Euroopa Parlamendi saadik Elmar Brocki küsimustele mina ei tea, mida tema arvab, kui ta ütleb, et äh, Venemaal äh, on teatavad südametunnistuse piinad, mina sellist asja küll näinud ei ole. Au contraire, äh, vastupidi, mulle tundub, et nemad tunnevad ennast suhteliselt hästi praegu. nii et ma arvan, et nendel alustel küll läbirääkimisi pidada ei saa, ei saa me peame venelastega kuidagi toime tulema, me peame rõhuma intensiivsele dialoogile ja me loodetavasti ka midagi saavutame, kuid mulle tundub, et praegu on see dialoog siiski väga keeruline. ja võib-olla need läbirääkimised hoogustuvad kui kellelgi on mingisugune alternatiivne strateegia välja pakkuda, siis väga kena. praegu need läbirääkimised sarnanevad minu noorusaegadega, kus äh, kus Venemaa välisminister Kromika kõrvkogeda tuntakse nii et poliitikuna, et praegu meil on umbes sarnased olud Äh, võib-olla jah, südametunnistuse piinad ma ei usu küll, aga võib-olla Venemaa nii palju saab aru, et ne-, et see gaasisõda äh, Ukrainaga, kui, mille lõpuks kokku maksid eurooplased, nii edukas ei olnudki nende jaoks, kui nad lootsid ja nad on oma äh, usaldusväärsuse mm, tarnijana kaotanud ja üldiselt läks neil ka see halvasti. mina isiklikult arvan, et äh, suhted Venemaaga on üks kõige olulisemaid meie jaoks ühtseks Euroopa poliitikaks, ma rõhutan seda. seda muidugi seni, kuni, tähendab niikaua, kuni olukord on selline, et Euroopa poliitikud äh, Äh, igaüks omaette läheb palverännakule Kremli suunas ja lo loodab saada paremad tingimused kui teised riigid, siis edu meid iialgi ka ei saada. me peame leidma ühtse Euroopa poliitika. suur aitäh! kahe asja eest, kõigepealt sellepärast, et te Elmar Broki küsimusele vastamata ei jätnud ning teiseks selle eest, et teie kodupiirkonnas on inimestel pikk mälu ma arvan, et pikk mälu on väga hea selleks, et hoida ära ajalugu kordamast end. ning eh, suur tänu siis teile veel kord ja nüüd liigume edasi järgmise ja viimase eh, küsimuste vooru juurde. ma ei tea, kui eh, kauaks minister saab meie juurde jääda, nii kauaks kui soovite, härra minister. niisiis. Teil on sõna vaid üks minut olnud äh, ja ma olen väga range aja võtmises. kolleeg Hibaškova, palun. kõigepealt, härra minister, tere tulemast ja suur tänu mulle sõna andmast, härra esimees. kõigepealt ma tahaksin tänada teid, minister, kõikide püüdluste eest, mis on tehtud seoses Gazaga. teiseks ma tahaksin tänada teid teie lahkete sõnade eest Lissaboni leppe osas. ma olen täiesti veendunud, et mitte ainult meie koduriik, vaid kogu Euroopa äh, on piirkond, kellel on vaja seda instrumenti selleks, et edasi liikuda. minu esimene küsimus on seotud äh, olukorraga kaasas. Äh, sageli teie, härra minister, mainisite ka Süüriat ja Iraani. Äh, kuidas konflikt Gaza sektoris mõjutab Euroopa Liidu poliitikaid Süüria suunal. teine punkt, mida ma tahaksin mainida, on seotud üleatlantiliste suhetega. ma eeldan, et tulevane nurgakivi Atlandi-ülestes suhestes pikaajalises perspektiivis on arvatavasti Afganistan. ma olen üsna teadlik asjaolust, et äh, NATO on ka siin mängus, aga mina tahaksin teada, milline on äh, Euroopa poliitika Afganistani suunal ning kolmas küsimus on seotud ääretult olulise teabega. kahjuks äh, ei tule saalist heli asked us two questions. Sorry. Sorry. Uh, now we ma vabandan, ütleb äh, esimees, äh, te esitasite oma kaks küsimust ära ja nüüd läheme edasi proua Napolitano poole, palun ma ei taha kaitsta Hamasi, aga ma tahaksin teile öelda, et see organisatsioon on juba suutnud tagada pikaajalise rahu ning äh, midagi ei juhtunud äh, sellele vaatamata, midagi ei muutunud, blokaad jäi ikkagi paika Gaza äh, osas. mina leian, et me ei tohiks nõrgestada seda olukorda, mis seal piirkonnas on. me ei tohiks läheneda rekonstrukteerimisküsimustele ideoloogilisest vaatepunktist lähtuvalt. me ei tohiks kuulata ainult Iisraeli poolt, me peame kuulama ka Browni, Sarkozyd ning ka Palestiina poolt. Vahemere liit ja tegelikult sellega seotud on ka juba üks kriis ja mina tahaksin teada, kas oleks kasulik Ando Sarkozyle, kes oli äh, selle organisatsiooni esimene kaasesimees, äh, võimalus äh, jääda sellele kohale seniks, kuni Lissaboni lepe jõustub, mida te sellest arvate? suur aitäh, ütleb härra esimees, härra Tahv. lugupeetud president, lugupeetud esimees, suur aitäh tere pealelõunat kõigile, kallid kolleegid! kõigepealt üks äh, faktiline äh, infokild terrorismi kohta. Ähm, britid hakkasid äh, kõnelema iirlastega enne, kui IRA lõpetas inimeste õhkulaskmise tegelikult. aga minu küsimus puudutab neid äh, vägesid, äh, mille kohta te ütlete, et need saadetakse äh, piirile ja need koosnevad sakslastest, prantslastest ja brittidest, ma räägin siis Gaza piirist. ja see on siis esimene ko-, kord väga pika aja jooksul, eh, mil me saadame oma väed eh, Palestiina piirkonda ning mina tahaksin teada veidi rohkem eh, selle kohta, kui suur on selle rühmituse suurus, mis sinna saadetakse, tahaksin ka ajakava kohta üht-teist lisaks kuulda ning kas te palun võiksite lubada härra Schwarzenberg, et parlamenti teavitatakse tegevusest ning konsulta-, konsulteeritakse parlamendiga äh, selle Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames saadetava äh, missiooni äh, kestvuse jooksul, aitäh. suur aitäh. härra Kaaler. tere tulemast, äh, nõukogu esindaja, ma soovin teile kõike head äh, kuu järgmise kuu jooksul. kas te ei näe äh, põhiprobleemina seda, et Lähis-Ida kvartett ei tegutse koos, vaid ühiseid see tähendaks, et ühiseid, ühised positsioonid töötatakse välja kvartetis ja siis esitatakse need iisraellaste ja palestiinlastele. kas te arvate, et äh, te võiksite seda saavutada uue Ameerika valis-, valitsusega, et vähemalt rahvusvahelisel üldsusel oleks ühine hoiak äh, mõlema osapoole suhtes? ning pärast, lisaks sellele, mida ütles härra Tahv, Äh, kardan ma ikkagi, et äh, paljud meist äh, oleks nõus sellega, et nüüd on relvarahu olemas, me rahastame ülesehitustööd, aga tegelik kohalelu seal, et tõesti sekkuda asjasse, et meil oleks korralik mandaat mitte ainult Gaza ümber, vaid ka Gazas, see, seda poliitilist tahet ma ei näe kas äh, see võiks olla meie eesmärgiks, et me tõesti äh, näitaks, et me oleme seal kohal ja et me oleme pühendunud selle probleemi lahendamisele? härra Koomes, palun. proua Koomes. Äh, lugupeetud minister, Atlandi ülestes suhetes on härra Obama poolt rõhutatud prioriteet see, et ta tahab Guantanamo sulgeda ning Eh, tahab eh, lõpetada ka seda, et piinamine nii-öelda väljaspoole USA piire viidakse. Portugal on teinud ettepaneku teiste ministritele, et Euroopa Liit võtaks koordineeriva lähenemise eh, Guantanamo vangide vastuvõtu seisukohas ja kus me praegusel hetkel selles protsessis oleme ning Guantanamo on eh, USA-ga suhetes oluline küsimus, strateegiat meil ei ole ja tegelikult ei saa strateegia tähendada ka seda, et me rohkem vägesid saadame kohale, meil peab olema tõeline strateegia, ma tahaksin teada, mida Euroopa Liit selles küsimuses ära teeb. suur aitäh ja härra Landsbergis, palun. Eh, lugupeetud härra minister, eh, lõppematu sõda Palestiinas ei lõppegi enne kui kas Iisrael äh, läheb taas eksiili või äh, Hamas äh, muudab oma meelt. võib-olla Hamas ja Iraan isegi. ma arvan, et Hamasi meelemuutus äh, Äh, rahule äh, vägivalla asemel, koostöö äh, Iisraeliga vastasseisu asemel, see oleks positiivne. rakettide tulistamine oli vastastikune tegevus, üks hetk palun, ütleb kõneleja, ja seetõttu paluda neil oma meelt muuta võib äh, veidi selgitada eesmärke ja see võib-olla äh, tasub ära öelda neile, et äh, muutke oma meelt, las teised naeravad, aga muutke oma meelt, mõelge sellele. härra Jüri, palun. <clears throat> Gospod minister, niste odgovorili izmed prejšnjih. härra minister, te ei vastanud Küprose kolleegi küsimusele, kui te vastasite viimastele küsimustele, mis puudutasid siis äh, raketikilpi. Tšehhi on ju osaline selles ning ma tahaks äh, küsida, et äh, kuidas te näete suhteid Venemaaga, kas neid suhteid ei saaks parandada äh, õhustiku parandamisega, et äh, kui te loobuksite äh, raketikilbi plaanidest Tšehhis? ma esindan osalevat riiki ning me teame, et Venemaa äh, näeb seda projekti äh, ohuna omaenda äh, projekti, raketikilbi plaanile. härra Piisli, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees äh, Äh, Nabucco küsimusele vastates äh, öeldi, et äh, kui komisjon annab vabaks rahalised vahendid selleks, et mitmekesistamist toetada Nabucco valguses, siis see oleks väga hea mõte, mõte. meil on komisjoni esindajad ka kohal, võib-olla nad saaksid vastata ja öelda, kas komisjon plaanib raha kasutusse anda või mitte mina teen ettepaneku kutsuda volinik Piibalks äh, siia selleks, et arutada komisjoni seisukohta selles küsimuses ja nüüd tahaksin küsida Troika kohta. Rootsi ja Prantsusmaa äh, riigid eesistujatena, kellega te olete Troikas, äh, mida te mõtlete Euromedi strateegia kohta ja Läänemere strateegia kohta ja nüüd lõpetuseks, kui brittidel oli mandaat Palestiina küsimuses, siis olid teatud inimesed, kes olid äh, terroristid. kui minu riiki äh, äh, okupeeritakse, siis mina kutsuksin okupante terroristideks ja ma arvan, et me peaksime sügavamalt vaatama seda küsimust, kas teie pärast Iisraeli valimisi korraldate Prahas kohtumise selleks, et eurooplased saaksid vahelduseks äh, Ähm, juhtrolli enda kanda võtta. suur aitäh, äh, see oli viimane küsimuste ring ja nüüd saab äh, sõna minister vastamiseks suur aitäh. Äh, poliitilise olukorra kontekstis, äh, mis praegu valitseb, äh, Gaza sektoris ja kogu Palestiina territooriumil, sellega seoses ma ütleks järgmist. nagu te teate, on teatud Euroopa riike, kes on püüdnud üht-teist ära teha, Saksamaa välisminister, president Sarkozy äh, käis Damaskuses ja näib, et tulemus oli see, et Süüria ütles jah ähm, relvarahule, sest äh, näis, et äh, mitte ainult Hamasi relva pool ei ähm, olnud nõus äh, relvarahuga, vaid ka poliitiline pool. Süüria ametivõimud äh, olid samuti nõus selle relvarahuga ning tegevusel oli siis teatud positiivseid tagajärgi. nüüd Iraan praegusel hetkel on ettevaatlikul seisukohal äh, Äh, Hamasi ja Hezbollat finantseerivad tegelikult äh, Iraani äh, poolelt teatud üksused, see on ilmselge. tegemist on poliitilise aruteluga tegelikult Iraani ja Euroopa vahel ja ka USA vahel, mis seda küsimust on ka puudutanud ja näib, et see seisukoht, mille nad võtnud on, on selline, milles nad veendunud on, millest nad ei tagane, aga vaatame, mida tulevik toob. Afganistan, jah, sellest räägitakse USA ja Euroopa Liidu vahelisel tippkohtumisel. Afganistani demokraatia kaitsmine on Euroopa Liidu ülesanne samuti, me kõik teame, kui oluline on eh, meiepoolne abi Afganistanis. Euroopa Liit ja üksikud liikmesriigid saaksid aga sellele vaatamata veel rohkemat ära teha, sest lõppude lõpuks äh, me peame äh, võtma arvesse seda, et meie peame rohkem ära tegema, aga ka Afganistan peab omalt poolt ära tegema turvalisuse äh, kaitsmiseks ja olukorra parandamiseks. proua Napolitano küsimus järgmisena nüüd. minu arvates on ääretult oluline see, et me kuulaksime härra Abasi seisukohti samuti äh, seoses äh, Gaza piirkonnaga. Hamas, nagu ma juba ütlesin, äh, nii kaua, kuni Hamas jätkab terroristlikku tegevust, ei saa ta olla Euroopa Liidu ametlik partner äh, Äh, me arvatavasti peame oma tegevuse raames Gaza sektoris äh, suhtlema ka teatud Hamasi liikmetega, äh, sest inimestel Gaza sektoris on Hamasiga teatud kontaktid, aga teine küsimus on hoopis ametlikud kontaktid Hamasiga ülesehitamine, nagu ma juba ütlesin, kõigepealt äh, arutatakse seda küsimust konverentsil, äh, mille korraldab Egiptus ja me äh, loodame, et sellel konverentsil on ka käegakatsutavad tagajärjed, positiivsed Äh, Vahemere liit, äh, sellekese osas ma arvan, et äh, me oleme jõudnud väga heale lahendusele Prantsusmaa eesistujariigiga, nende eesistumisperioodi ajal ja see lahendus toimib. Prantsusmaa ja president Sarkozy roll jääb säilima ja need kokkulepped ja reeglid, mis on Euroopa Liidu jaoks, on väga olulised, jäävad ka kehtima, neid ei äh, murta. Äh, nüüd küsimus, mille esitas härra Duff. jah Äh, ma tean, et IRA-ga on olnud pikad läbirääkimised juba varem, ma tean seda kõike, aga ametlikud läbirääkimised äh, Briti valitsuse ja IRA vahel äh, me teame, et nende puhul kasutatakse erinevaid vahemehi äh, vahendajad, mina tegelikult kõnelesin äh, ametlikust kontekstist, ametlikest läbirääkimistest ja seda sai alustada alles siis, kui IRA loobus vägivallast. Äh, mis nüüd puudutab Hamasi, siis äh, me teame, kes seal on vastutavad inimesed, meil on teatud kontakte nendega, aga ametlikke kontakte sellele vaatamata nendega me üles võtta ei saa praegusel hetkel ma arvan, et kvartett teeb oma tööd paremini, kui arvatakse. kvartetis praegu suuri lahkhelisid ei ole. iga liige püüab äh, tagada rahu äh, Lähis-Idas. arvatavasti toimub kvarteti kohtumine äh, kevade lõpus Moskvas võib-olla toimub ka eelnevalt ettevalmistav kohtumine, võttes arvesse olukorra kiireloomulisust äh, või siis mitte kiireloomulisust, see sõltub sellest. ma arvan, et tegemist on äh, kasuliku instrumendiga, mis äh, lisandub mitmetele diplomaatilistele instrumentidele, mis on juba olemas selleks, et Lähis-Ida probleemiga tegeleda. ma tahaksin teile järgmist teada anda meil ei ole Euroopa Liidu vägesid väga palju ja Euroopa Liidu laevu. anti lubadusi üksikute riikide poolt, Prantsusmaa, Hispaania, Saksamaa, võib-olla veel keegi andis lubadusi äh, aidata turvata kaasa rannikud selleks, et vältida relvade äh, salakaubitsemist, niisiis tegemist ei ole Euroopa Liitu puudutavate küsimustega, vaid küsimustega, mis puudutavad neid liikmesriike, kellel on äh, vastavad äh, mereväe jõud sinna saadetud need on teemad, mida need vastavate riikide valitsused peavad arutama isekeskis oma parlamentidega. Guantanamo nüüd. ma arvan, et tegemist on kiireloomulise küsimusega. uus Ameerika administratsioon, nagu ma juba olen mitu korda varem öelnud, äh, on lubanud äh, lõpetada Guantanamo kasutamise vanglana Guantanamo vangide küsimus. mulle öeldi äh, selles osas seda, et Ameerika administratsioon palub mitmendalt Euroopa Liidu riikidelt ja võib-olla ka Austraalialt, et nad äh, võtaksid vastu Guantanamo äh, kinnipeetavaid. ma arvan, et me peaksime kõigepealt äh, küsima USA-lt, kui palju nad ise endale võtavad ning siis me saame alles edasi minna läbirääkimistega meie ei äh, vahistanud neid inimesi, meie ei vangistanud neid inimesi ning äh, seetõttu meie ei pea nende probleeme lahendama, aga loomulikult ma ei keela mitte ühelgi Euroopa Liidul tegutsemast, kui nad on valmis Ameerikaga koostööd tegema selles küsimuses. härra Landsbergis äh, nüüd see raketitõrjesüsteem, mis äh, kaitseb äh, NATO Äh, riike, äh, mis kaitseb Euroopat ja Ameerika Ühendriike. ma tahaksin teile meelde tuletada seda, et see äh, raketitõrjekilp kaitseb ka Euroopat. kui te selle ehitamisel osaleksite, siis te näeksite, et see tõesti kaitseb Euroopat see kaitseb ka Põhja-Ameerika kontinenti üldiselt, nii USA-d kui ka Kanadat tegelikult me saavutasime edu äh, see raketitõrjesüsteem moodustab NATO äh, äh, struktuuride ühe osa ja koos USA-ga me saavutasime selle. ma tean, et Vene poolt on tulnud tõsiseid proteste selle vastu äh, ma tean, et mõned Vene kindralid ja muud äh, ametnikud äh, on öelnud, et äh, nemad suunavad oma raketid Praha suunas ja Tšehhi Vabariigi suunas, kui nad selle radari paika panevad. loomulikult me ei taha mingisuguseid rakette panna enda poolele, meie tahame ainult radarid paika panna aga mul on sellele vaatamata hea meel teile teada anda, et see süsteem ei ole mõeldud Venemaa vastu astumiseks, seega suunatud Venemaa vastu ka Poolas paigaldatavate süsteemi osade eesmärk on sama, see ei ole samuti suunatud Venemaa vastu. Mm, me peame teadma ka tehnilisi aspekte selle kõige kohta, kui me seda projekti kaalume äh, ja me peame mõistma, et mitmed riigid äh, Ida-Aasias ja Edela-Aasias äh, juba teavad äh, ähm, ähm, mm, ähm, neil, neil ähm, nad valmistavad ette oma raketisüsteeme, nad võib-olla valmistavad ette ka ähm, mandritevahelisi rakette ja mõned töötavad ka tuumarakettide kallal. mõned projektid on kaheldava väärtusega ja igal juhul on alati hea äh, ennast ette valmistada tulevikuks täna mingeid reaalseid ohte ei ole, aga kümne aasta pärast ähm, on igal juhul kogu süsteem valmis. Äh, radar on siis Tšehhi Vabariigis niisiis Ehm, lisaks Tšehhi poolele on siin kaasatud ka Poola pool ning loodetavasti on mõlema riigi poolt asjad nii kaugel, et asi toimib umbes kümne aasta pärast. või selle kümnendi lõpuks, vabandust mõned teised riigid, nagu näiteks Taani ja Ühendkuningriik, leidsid, et eh, need eh, seadmed ei ole vajalikud. Eh, meie tegime oma otsuse, nemad tegid oma otsuse. meie leiame, et Euroopa kaitse aspektist lähtuvalt on äh, need seadmed äh, väga vajalikud tulevikku silmas pidades ja ma loodan, et kõik äh, seda sellisena ka aktsepteerivad ja seda mõistavad, aitäh! Have... suur tänu, härra minister, te olete vastanud küsimustele tohututel teemadel, kas midagi on veel jäänud vastamata, küsib härra esimees ja härra minister ütleb, et jah, võib-olla jah kui Euroopa Komisjoni president äh, midagi ütleb, siis äh, see ei ole minu asi kommenteerida. Nabucco kohta ilmselt selgitusi tulevikus veel tuleb. konverentsi mõte Prahas korraldada Lähis-Ida protsessis äh, sellele küsimusele ma ka kohe vastan, me peame vaatama, millised on arengud kui äh, vaherahu jääb pidama ja kui osapooled on meie eesistumise ajal valmis äh, selleks, meie eesistumine kestab ju kõigest pool aastat, siis äh, oleme valmis muidugi igasugusteks ettepanekuteks, peame vaatama, kui palju ameeriklased hakkavad osalema selles protsessis, kõik need asjad on väga olulised minu Washingtoni külaskäigu üks eesmärke veebruaris ongi see, et, et tuleb selgitada ameeriklastele, et ei saa eh, teha neid samu vigu, mida tegid presidendid Clinton ja Bush, eh, et see asi jätta lahendada ainult eh, oma, oma presidentuuri viimastel päevadel, tuleb tegutseda kohe kõik äh, Ameerikas äh, teavad ju, et äh, majandusküsimused on kõige olulisemad ja sellega nad ilmselt peavad hakkama ka kohe tegelema, aga see ei tähenda seda, et Lähis-Ida peaks varju jääma. suur tänu, ütleb härra esimees. ega me ei arvanudki, et te kõiki maailma probleeme suudate ära lahendada, vähemalt pooled võtate aga äkki ette ja loodetavasti suudate ka lahendada. suur tänu ja ootame tulevasi kohtumisi veel teie eesistumise ajal, suur tänu! No. So, colleagues, we still have some... kallid kolleegid, tööd on meil veel täna teha pärastlõunal ees. alustagem päevakorrapunktist number seitseteist kahe tuhande seitsmenda aasta aruanne ühise välis- ja julgeolekupoliitika peamiste aspektide ja põhiliste valikuvõimaluste kohta. raportööriks on meie komisjoni esimees härra Sarjus Volski ja ma paluksingi tal nüüd asja tutvustada. kolleegid, raport on iga-aastane raport andmaks hinnang ühtsele välis- ja julgeolekupoliitikale ja see on dialoogi astumine nõukokkuga, üritame seda praegu teha natukene teistmoodi kui tavaliselt, nõuame nõukogult nimelt rohkem ja meie eesmärgiks on siis see, et see raport oleks natukene paremini fookuses ja et selle aluseks oleks äh, strateegilised küsimused. me ei taha nii palju olukorda kirjeldada, seda oleme nõudnud ka nõukogult, et nad ei annaks ülevaadet lihtsalt tehtud äh, asjadest, vaid et eh, see oleks pigem natukene tulevikku suunatud ja strateegilisem dokument. antud raport eh, arvestab eh, siis praegusel kujul, mis on teine versioon juba, enamuse teie muudatusettepanekutega, mis meieni jõudsid ning saavutatud on selles osas neliteist kompromissi kui midagi on jäänud arvesse võtmata, siis äh, üldiselt sellepärast, et äh, et äh, sellel raportil on teatud formaat, mitte sellepärast, et ma nendega nõus ei ole. ja selle formaadi kohaselt me keskendume nendele asjadele, mis mis on tegelikult ka, mis tegelikult ka puutuvad ÜVJP-sse ja nendesse valdkondade, kus Euroopa Liit ka reaalselt midagi saaks teha. me ei taha keskenduna, keskenduda asjadele, mis meile muret tekitavad või mis on maailma tasandil tähtsad, sest neid asju on tohutult palju. ja sellel põhjusel näiteks härra Onjaskevitši muidu täiesti kohane ettepanek ka Aasiale keskenduda jäi minu raportist välja. me tahame siis asja hoida fookuses ja astuda dialoogi nõukoguga ja seega teeme teile ettepaneku siis neljateistkümne kompromissettepaneku osas. esimene puudutab transatlantilisi suhteid, teine väärtusi ja põhimõtteid, millele ÜVJP peaks rajanema, kolmas Euroopa julgeolekustrateegia ja on mõningaid ettepanekuid ma siit siin arvesse ei võtnud, sellepärast et need lähevad Carvan Voogau raportisse, ei ole mõtet asju omavahel hakata segama. viies kompromiss puudutab Kosovot ja EULEX-i missiooni, kuues Bosnia-Hertsegoviinat, seitse idanaab-, partnerlust, sealhulgas äh, härra Svoboda äh, ettepanekuid ähm, äh, idapartnerluse äh, ja Musta mere partnerlusega härra Svobodat äh, kahjuks ei ole saalis kohal, kuid see, mida ütles härra Schwarzenberg, ilmselt annab lootust, et me jõuame äh, kokkuleppele Musta mere strateegia ja idapartnerluse vahel, üheksa Venemaa ja Gruusia, kümme Lähis-Ida, kohal ei ole saalis ka sotsialistide koordinaatorit siin võib-olla tuleb asi panna eraldi hääletusele, kolmteist ja neliteist Afganist-, äh, kaksteist, kolmteist Afganistan ja neliteist äh, võtab arvesse eelarvekomisjoni arvamuse siis rahade kohta ÜVJP rahastamise osas. suur tänu hea koostöövaimu, valmiduse ülesnäitamise eest, äh, sain hea kontakti kõikide poliitiliste fraktsioonide koordinaatoritega ja nagu öeldud, olen üritanud arvestada kõikide märkustega, kahe erandiga siis, mille juba välja tõin. kordan, et kui asi tegelikult kuulab mõnda teise raportisse, näiteks nagu julgeolekustrateegia raportisse, või kui tegemist oli asjadega, mis jah, küll tõsi, on väga olulised, kuid mis siiski ei lähe ÜVJP Äh, alla ei täna ega ka lähitulevikus, muidu oleks see asi lihtsalt laiali valgunud. kui me tahame nõukogu arvamust kuidagi äh, kujundada või nende töömeetodeid äh, vormida, siis me peame väga selged ettepanekud selle kohta tegema ja mulle tundub, et nõukogule praegu on meelepärane see, kui me samm-sammult oma töö, üritame tõhusaks teha me ei saa olla nii äh, sõnaohtrad. Äh, me ei saa siin lihtsalt äh, kõige kohta sõna võtta, ei saa laskuda kõikidesse detailidesse. nii et need kolleegid, kelle märkused jäid Äh, sisusse liitmata, siis neile ma ütlen, ma olen enamalt jaolt teiega küll põhimõtteliselt nõus, kuid see ei, lä-, ei kuulu kõik siia raportisse. me tahame siiski temaatilistel, geograafilistel teemadel ja teinekord ka horisontaalsetel teemadel saada tõelist ähm, dialoogi nõukoguga. ja ilmselt olete juba märganud seda, et nõukogu järgmine aruanne on Eh, juba arvestabki Euroopa Parlamendi arvamusega. ja see ongi see uus kvaliteet, mida me tahame saavutada. me nimelt ei taha, et meid lihtsalt teavitatakse, vaid et me tahame välispoliitikat ka ise oma filosoofia kohaselt eh, kujundada ja see on kirjas ka institutsioonide vahelises kokkuleppes. me peame eh, tõesti meie poliitikatesse ja valikutesse parlamendi kujul tooma demokraatlikku legitiimsust ja nii palju ma siis sissejuhatuseks tahtsingi öelda. suur tänu, härra esimees, arutelu nüüd ja proua Koopa sotsialistide nimel, suur tänu, kahjuks meie öö, variraportööri kohal ei ole, seega väljendan tema ja meie seisukohti kõigepealt öö, härra Sarjus Volski, suur tänu selle ettepaneku eest, mis võttis arves, mis puudutab siis ÜVJP tulevikku ja suur tänu, et te olete valmis jõudma paljudes asjades kompromissile, suur tänu, et te nii konstruktiivselt lähenesite asjale selles vallas. meie oleme seisukohal, et tänu sellele kompromissile on tekst hoopiski paremini tasakaalus, vaatamata sellele, kas me suudame jääda kokkulepete juurde, kas me suudame üle saada e-, erimeelsustest teatud küsimusest. kõigepealt suur tänu edasisammudest neljas valdkonnas, kõigepealt idadimensioon. väga oluline on täpselt defineerida erinevad, defineerida meie partnerlus meie suhted Venemaaga, kuid äh, see ei tähenda seda, et me ei osutaks puudujääkidele, mis kahjuks äh, selle riigiga meil ikkagi teinekord äh, esile tulevad. teiseks Euro-Vahemere poliitika, kõige olulisemad koostöösambad, mille alguseks oli Barcelona protsess ja millest on nüüd saanud Vahemere Liidu äh, algatus Äh, see on kõik väga oluline ja me peame tõesti rõhuma sellele, et, et sellel Vahemere liidul peab olema parlamentaarne mõõde. nüüd Aafrika, meie tahtsime keskenduda laiemale Aafrika poliitikale, mitte ainult konkreetsetele konfliktidele, me tunnistame küll muidugi, et need on väga tõsised konfliktid ja neljandaks Ladina-Ameerika. väga oluline on äh, praegu rääkida koostöölepingutest kuivõrd esimene on nüüd sõlmimisel Euroopa Liiduga, kuid on üks asi, mille osas me ei suuda jõuda kokkuleppe raportööriga, nimelt see on Iisrael, muidugi Gaza sektori temaatika, arvestades praeguseid olusid, Iisraeliga suhete edendamine ei oleks soovitav ja seega me oleme kompromiss kümne osas eraldi hääletust äh, lõike kümme A osas nõuda. see on äh, meil põhimõtteline küsimus ja meie fraktsioonina keeldume läbirääkimiste avamistest, kus on lahendamata veel väga palju olulisemaid küsimusi selles regioonis. me oleksime ka eelistanud seda, et teised küsimused nagu Bosnia-Hertsegoviina või Ida dimensioon oleks saanud rohkem tähelepanu, kuigi me muidugi teame, millised on piirangud kui äh, esitatakse selline üldine raport. üldiselt me oleme fraktsioonina rahul selle raportiga kui ja taaskord suur tänu nii härra Sarjus Volski meeskonnale, aga ka erinevate poliitiliste fraktsioonide sekretariaatidele. lõpetuseks esitasin, esitaksin suulise muudatusettepaneku uue lõike sissetoomiseks kakskümmend kaks A ja loen selle siis nüüd ette kahetseme, et Vahemere Liidu alased läbirääkimised on blokeerunud tänu Gaza kriisile ja loodetavasti Euro-Vahemere koostöö jätkub nii kiiresti kui võimalik, selleks et saavutada rahu ka Lähis-Idas. suur tänu, härra Laagendaik uh,! Um... suur tänu, härra esimees uh,! nagu ka Äh, meie variraportöör kolleeg Peer on ütelnud mitu korda. selles raportis on üsna mitu head elementi, desarmeerimise küsimus, multilateraalsus ja OSCE äh, tähtsuse suurendamine, kuid pärast teie sissejuhatust tegelikult ma ei saa aru, miks äh, meiepoolseid muudatusettepanekuid, mõningaid neist vähemalt ei ole arvesse võetud, sest need on toetamas teie olulisi lõike Äh, mõned näited, muudatusettepanekus viiskümmend kaks väidame meie, et igasugune partnerlus äh, Lõuna-Kaukaasias äh, kukub läbi ja kukuvad läbi niikaua, kuni Karaba-, Mägi-Karabahhi küsimus jääb lahendamata, kuid samas te seda arvesse ei võtnud Äh, muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, seal äh, mõistame hukka äh, selle, et Hiina ja Dalai-laama vahelised läbirääkimised on läbi kukkunud või pigem, et Hiina on keeldunud nüüd Dalai-laamaga läbi rääkima, see on selline täiesti mõõdukas seisukoht, mida paljud nii parlamendis kui ka parlamendist väljaspool on toetanud muidugi natukene äh, raskem on meie muudatusettepanek kolmkümmend, kus äh, me oleme seadnud küsimärgi alla Euroopa Liidu terrorirühmituste musta nimekirja kasulikkuse, me ei räägi selle äh, tühistamisest, vaid sellest, kui kasulik see on. Äh, see ei ole mitte roheliste arvamus, vaid arvamus põhineb mitmel Euroopa Kohtu kohtulahendil, kus kritiseeritakse seda asja, et kui keegi on nimekirja kord sattunud, siis on raske sealt äh, ennast maha saada. see on asi, millest räägitakse väga palju parlamendist väljaspool, on täiesti legitiimne inimeste mure selles küsimuses ja seda asi tuleb arvesse võtta. nii et need on need muudatusettepanekud, mille ma tõesti paluksin, et äh, uuesti võtaksite kaalumisele, et äkki nad mahuvad teie raportisse ja veel, härra esimees, teie kompromissettepanekus viis on minu meelest üks viga sisse tulnud Kosovo kohta. siin on nimelt öeldud, et EULEX-i missioon, mis täna hommikul oli arutelul minu raporti raames Kosovo kohta, on öeldud, et tegemist on neutraalse staatusega. jah, see veel esialgu võib tunduda, et see ongi nii, aga tegelikult see nii ei ole. Ban Ki-mooni aruandes on valitud sõnu väga ettevaatlikult, seal on öeldud, et EULEX tegutseb äh, ÜRO egiidi all ja et see ne,, nemad on neutraalsed, siin ei ole mingisugune suvaline sõnade valik, vaid väga väga, väga selge sõnade valik, seal öeldakse, et ÜRO tegevus on neutraalne, aga, aga seal ei ole öeldud, et EULEX-i tegevus on neutraalne. suur tänu, härra Laagendaik, härra Mladenov järgmisena, palun suur tänu, härra esimees, mul oli kaks muudatusettepanekut ja väga kena on, et üks nendest Afganistani kohta on jõudnud kompromissi äh, minu meelest äh, siin võetakse ära üks äh, tõsine oht vääriti mõistmiseks, nimelt et me tõesti kutsume üles kõikide Afganistani fraktsioonidega läbirääkimistele, kuid need fraktsioonid ainult, kes on loobunud vägivallast ja võta- ja kiidavad heaks põhiseaduse. kuid minu kommentaar puudutab äh, muudatusettepanekut seitsekümmend kaks, kus ma olen üritanud äh, teksti Euroopa Liidu Iraagi suunalises poliitikas kahes aspektis parandada. kõigepealt äh, toetame demokraatlikud institutsioonid ülesehitamise protsessi ja teiseks tahame Eh, euro Justlex missioonile toetust avaldada, mis eh, tuleb tõdeda, on praegu siis laiendatud. Eh, ja ma paluksin tõesti, et see muudatusettepanek seitsekümmend kaks veel võetaks vastu, proua Hibaškova, palun. suur tänu, härra esimees räägin muudatusettepanekust kuuskümmend seitse muudetud kujul, mis on kompromissis kümme lõige kakskümmend kahe, kakskümmend A. väga rasked arutelud nädala, nädal tagasi Gaza ja Iisraeli kohta peeti arutelusid Iisraeli äh, äh, osas seisukoha võtmise jät-, lükkamine pärast jõuluvaheaegu kuid äh, kõikides fraktsioonides on tõsine küsimus. nimelt see, et äh, ei, ei tohiks otseselt Gazaga seoses mainida Iisraeliga suhete hoogustamist, sest me peame keskenduma praegu humanitaartegevusele, ülesehitustegevusele ja nõukogu on see, kes peab sõna võtma see on see kokkulepe, mille saavutasid sotsialistid, rohelised, liberaalid ja Rahvapartei ja ma tõesti paluksin, et võetaks kakskümmend A kompromissis kümme uuesti kaalumisele. suur tänu ja veel üks sõnavõtja, proua Neits, palun nagu mina aru saan, siis leppisime me kokku, siis kui arutelul oli kompromiss Gaza kohta eelmisel nädalal, oli tulemus natukene teistsugune, kui praegu pakutakse. me nimelt ütlesime, et me paneksime põhjenduspunktidesse sisse selle, et kuivõrd Euroopa Parlament on jätnud, on peatanud äh, heakskiidu andmise protsessi suhete hoogustamisele Iisraeliga, me võtsime, me võtsime selle teksti sisust välja ja panime põhjenduspunkti kui fakti meenutusena. nii et ma ei ole täiesti nõus äh, Äh, proua Hibaškova nõudmisega, aga ma ei ole nõus ka sellega, mis siin tekstis tegelikult kirjas on. ma oleks el-, ma oleks eelistanud seda, et see positsioon, mille me võtsime eelmisel nädalal, et praegu Euroopa Parlament on oma heakskiidu andmise peatanud, selline ju see olukord on ja siis vaatame hiljem, mis saab see on, see on see, kuidas mina sellest praegu aru saan ja olen sellele lähenenud ja minu fraktsioon sellele lähenenud. suur tänu ja veel kord äh, sõna proua Hibaškovale. ja siis äh, saab sõna juba raportöör Sarja Zvolski. härra esimees, suur tänu läbirääkimistel, jah, tõesti äh, jõudsime selleni, et me ütleme välja, et me oleme heakskiidu andmise peatanud. see oli avaldus ja kuivõrd sellega olid kõik fraktsioonid nõus, sellega olid nõus kõik fraktsioonid hmm.. proua Neits ütleb, et äh, jah, nii on, nii et väga hea, et see asi nüüd lahenes, härra Sarvis-Volski lõppkokkuvõtteks well, let me start that the report should be uh Äh, seda dokumenti tuleb äh, vaadata koos äh, Ahveti üksikasjalikumate raportitena ja selle lisana tegelikult. ja ma arvan, et dokumentide summa on kõikide jaoks rahuldav väga sageli ma olen teiega nõus, aga selle kogu info siia sisse panemine muudab selle dokumendi loetamatuks ja sellepärast olengi ma eh, tsenseerinud nii-öelda seda dokumenti, ma ei ole pannud siia sisse kõiki mõtteid, eh, ma olen püüdnud teha kõik selleks, et see dokument oleks eh, nii-öelda resolutsioonile juba lähenev ja teiseks eh, seda dokumenti eh, tuleb eh, pidada praegusel ajahetkel faktiliselt õigeks, sest et kui midagi tulevikus juhtub, siis loomulikult seda praegu siia sisse panna ei saa. aga nüüd läheme kolleegide poolt tehtud märkuste juurde Äh, proua Kopo, mis puudutab äh, idadimensiooni ja Venemaad, äh, siis idadimensiooni puhul meil on olnud arutelu juba täna. me kasutame artiklit sada kolm idapartnerluse küsimuses ja sellepärast ei olegi see asi rohkem detailsem, kui siin näha on. mis puudutab MPA-d, siis ma arvan, et te olete sellega rahul, mis siin on ära toodud, kompromiss üksteist, Euromed, MPA. Aafrika, Ladina-Ameerika eh, kokkulepet Gaza osas hetkel ei ole ja olles ära kuulanud proua Hibaskova, eh, siis eh, minu ettepanek on võtta tagasi kogu see osa, mis seda puudutab, üks pool ei taha seda näha siin sees, teised on teisel seisukohal ja seetõttu ma olen nõus nendega, kes ei taha seda eh, dokumendi osa siin dokumendis näha. ja nüüd eh, küsimus eh, sellest, kas Vahemere Liidu tupikseis on põhjustatud Gazast või millestki muust. erinevate sündmuste vaheline seos ei ole nii selge, kui te püüate siin väita, me võime selle üle arutada Äh, meil tegelikult on kogu see info juba Vahemerealastes resolutsioonides ära toodud ja ma arvan, et me ei peaks äh, mingit lühikest sünteetilist hinnangut siia dokumendi sisse panema, siis kui me ei saa üksikasjadesse laskuda, selleks et selgitada olukorda põhjalikumalt kõigile. ja nüüd kolleeg Lagendaik äh, Äh, Mägi-Karabahhi, jah, teil on õigus selles osas, aga me ei saa rääkida igast külmunud konfliktist, äh, sellepärast et sellisel juhul me peaksime kümme-viisteist uut lõiget siia sisse tooma. Eh, Hiina küsimus, ma äh, olen teiega Tiibeti osas sada protsenti nõus, midagi tehtud ei ole ehm, eh, ja meie siin osalised ka ei ole ja just sellepärast me sellest ei räägigi, me ei ole selles protsessis osalised, me ei ole siin midagi teinud. Eh, me jagame siin nii-öelda diagnoosi Äh, kus ÜVJP kohal on või kus ta võiks kohal olla, ähm, nendes piirkondades on tegelikult Hiina poolt äh, tõke ette pandud, nad ei tegutse midagi. Äh, nüüd terrorinimekirjad ja nende kasulikkus, see on väga keeruline teema ma arvan, et seda teemat peaksid arutama ka libekomisjoni liikmed ja sellele tuleks pühendada rohkem kui üks fraas ainult. Mm, mina ei tahaks riskantsetesse olukordadesse minna selle teemaga seoses. Eulex, selle osas me võtame üle teie ettepaneku, härra Mladinov, seitsekümmend kaks Iraak, seda me kaalume, proua Hibaškova ta küll lahkus, aga me võtame siis selle tekstiosa tagasi, nagu me ütlesime, nagu proua Nõit soovitas kui me sellest ei räägi, siis eh, me ei saa eh, seda ka öelda, siin parlamendis eh, ju kõik teavad, et heakskiitu ei ole antud ja seetõttu ma arvan, et me peaksimegi selle jätma nii, nagu on ja sellega olekski minu poolt kõik, aitäh! aitäh! kui see on kõik, siis ma tuletan teile meelde, et me hääletame selle raporti osas homme hommikul nii, me liigume nüüd edasi meie järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on Euroopa julgeolekustrateegia, Euroopa julgeoleku ja kaitsepoliitika. meie raportöör härra Von Voga on siin ja ma annangi talle sõna, palun. härra esimees, austatud kolleegid, selle raporti ko koostamisel oli probleeme sellega, et, et nõukogu äh, lõpetas julgeolekustrateegia läbirääkimise alles eelmise aasta lõpul nii et äh, tuli äh, tööd teha äh, oletatavate nõukogu poolt sisse viidavate muudatuste alusel, aga ma, me oleme nõukogule ja eesistujale väga tänulikud, me tegime äh, koostööd, informeerisime üksteist vastastikku, nii et me võisime ette näha, et milline nõukogu eesistuja ettepanek äh, olema saab. teine probleem seisnes selles, ja see puudutab nüüd kompromissmuudatusettepanekuid. et äh, Prantsusmaa kui eesistuja ambitsioonidest oli juttu, aga pärast seda, kui on ilmnenud, et Prantsusmaa eesistumine on lõppenud vahepeal ja see tundub isegi päris kindel olevat, äh, tuleks äh, siin ambitsioonid nüüd maha võtta ja asendada need algatustega lühidalt räägiks põhipunktidest. Mm, meil oli väga palju muudatusettepanekuid, millega ma nõus olen, oli ka minu enda poolt tehtud muudatusettepanekuid ning kompromissmuudatusettepanekuid, mis teie käsutuses juba on ning seetõttu käsitlen ma äh, lühidalt äh, raporti põhipunkte äh, esmalt seda, et Euroopa Liidu julgeolekustrateegia vaadati läbi minu meelest on, oli see õige, aga kohan-, teatud asju, mis olid muutunud, oli tõesti vaja kohandada. ja ma arvan, et äh, et ettepaneku üks artikkel ütleb ka seda, et tulevikus äh, alati, kui hakatakse tegelema julgeolekustrateegia läbivaatamisega, siis tuleks esitada ka ähm, ülevaade sellest, kuidas äh, vahepeal, äh, milline vahepealne areng on olnud, nii et äh, Euroopa Liidu julgeolekustrateegiat tuleks iga viie aasta tagant läbi vaadata. ning meie julgeolekustrateegia on suunatud väga suurel määral kriiside ennetamisele kriisi ohjale ning äh, tihedale koostööle äh, humani-, tsiviil- ja militaarpoolte mm, vahel. NATO aga tõenäoliselt äh, Strasbourgis ja Keilis teeb avalduse ning selle kohta, et ähm, vaadatakse läbi NATO strateegiline kontseptsioon ning seejuures tuleks üritada NATO ja Euroopa Liidu kontseptsioone üksteisele lähendada. mina olen keskendunud ka Euroopa Liidu huvidele, sest Euroopa Liidus me kaideme, kaitseme oma väärtusi, aga me peame kaitsma ka oma huve, Euroopa Liidu ja selle kodanike huve see puudutab välispiiride kaitset, infrastruktuuri turvamist, terrorismivastast võitlust, massilevitusrelvi, energeetikat, kliimamuutusi. Te leiate kõik selle minu raportist ning mul on ka peatükk Venemaa kohta äh, seoses Gruusiaga, kus äh, raportis lähtutakse sellest, et Venemaa käitumine oli ebaproportsionaalne kindlasti tehti ka Gruusia poolt äh, vigu ning raporti projektis äh, on kirjas, et äh, Toomas Ilvese nõudmine, et NATO strateegia Balti riikide kaitsmiseks tuleks muuta komprom-, konkreetsemaks see on üks punkt, mis on väga konkreetselt minu äh, projektis äh, kirjas ning ma tean, et selles osas on oodata vaidlusi. Äh, edasised küsimused energeetika ja raketitõrje. meie komisjonis on väga erinevaid arvamusi, näiteks arvamus, et raketitõrjekilp on midagi, mida uus Ameerika valitsus edasi ei, välja ei arenda, ma ei ole selles veendunud, arvestades seda, mida me just kuulsime välisminister Schwarzenbergilt. lisaks sellele on mul raportis ka mm, juttu äh, vajalikust võimekusest ning ma arvan, et kolleeg Kuune muudatusettepanek on väga oluline, äh, muudatusettepanek kuuskümmend kaks mis sõna-sõnalt võtab üle nõukogu sõnastuse eel-, viimaste, viimase aasta eelmist, viimastel, eelmise aasta viimastel nädalatel tehtud otsuse kohta, et äh, on ära toodud äh, mitte ainult ära toodud see, et millised võimekused on, on vajalikud, mida tuleks arendada ning sellest võib äh, järeldada seda, et Euroopa Liidu võimekust tuleb äh, tugevalt parandada. juhtimisstruktuuri tuleb parandada, planeerimist, operatsioonide läbiviimist ning ka tsiviil- ja sõjalise koostöö, äh, sõjaliste koostööd tuleb parandada see, need nõudmised puudutavad struktuure, äh, varustuse osas äh, on väga konkreetsed äh, ettepanekud, mis on olnud ka meie varasemat, varasemates raportites ning lõpetuseks võtan ma üle ühe mõiste, mida parlamendi president härra Pöttering on kasutanud, kus me räägime sünkronis organiseeritud äh, relvajõududest. ja räägime sellest küsimusest, et äh, kuidas äh, tagada andmeturvet, kui toimuvad ühised, ähm, ühised operatsioonid, kus sõdurid hukkuvad, siis meil on väga erinevaid olukordi äh, riikides ja ka Euroopa Liidu tasemel tuleks äh, üht-teist ära teha. ning lõpetuseks äh, nõuame me seda, et seda strateegiat järgmise ametiaja jooksul tuleks muuta konkreetsemaks, teha seda valge raamatu raames, mille komisjon esitaks ning selle aluseks võiks olla äh, Prantsuse eesistumise ajast pärinev valge raamat. mind huvitas see protsess seetõttu, et äh, tegemist oli väga mahuka äh, avaliku aruteluga, korraldati varu, palju kuulamisi, avalikke kuulamisi ning ma arvan, et Euroopa Liidu tasandil me võiks samuti toimida, sest meil on tõesti vaja äh, avalikku arutelu Euroopa Liidu julgeoleku äh, ja kaitsepoliitika osas. see äh, ei tohiks toimuda suletud uste taga, vaid meil tõesti oleks vaja võimalikult avatud arutelu, aitäh. Er sotsialistide variraportöör on Helmut Kuune ning ta saab ka sõna. suur aitäh selleks, et aega säästa, ütlen mõned asjad lühidalt. kõigepealt selleks, et mitte luua vale eh, muljet, olen mina oma muudatusettepaneku number üks tagasi võtnud, eh, sellepärast et ei ole poliitilist tahet vältida ehm, eh, kahekordset tööd seoses nende resolutsioonidega, mis me oleme vastu võtnud, niisiis homme kolmandat korda järjest võtame me vastu samasid nõudmisi, mis loomulikult ka muudavad nad mõjukamaks, teiseks siis sisu. Ähm, sõnastus on lohakas. Äh, kui sõna kübersõda on siin kasutust leidnud äh, ja sellega on muudetud sõnastust äh, võrreldes eelnevaga, kui me oleme rääkinud kübersõjast, see kõik on seotud äh, äh, sellega, et me räägime, et tegemist on sõjaga ja Äh, see tähendab seda, et kutsutakse üles vastama sellele äh, sõjaga. kui te seda tahategi öelda, siis palju edu teile. Äh, teine asi, mida ma tahaksin öelda, puudutab lõiget viisteist, mida on tegelikult raportöör ka juba maininud. meie võtame arvesse neid muresid, mida väljendavad Balti riigid. me teeme seda tõesti, aga püüame ei, ma kasutan inglise keelt sellepärast, et äh, mul on väga mitmeid probleeme selle dokumendiga. Äh, ma ei saa korrata ju kõike, meil on ainult nelikümmend viis minutit aega. Okay. Now, uh, the second point, sloppy word. nüüd teine asi, taaskord lohu-, lohakas sõnastus. Äh, kui me tahame Äh, äh, öelda, et äh, me oleme NATO tegutsev parlament, nagu mõned väidavad, siis me kutsume NATO-t üles panema paika konkreetset kaitseplaneeringut. see tähendab seda, et me leiame, et Balti riigid on praegu sõjalises ohus, kui me aga seda teeme, siis seitsmekümnendates ja kaheksakümnendatel me oleme seda teada saanud, kui me avalikult seda ütleme, siis me oleme sattunud olukorda, kus sõnadel võivad järgida teod, sellepärast et see võib äh, vastaspoole ohutunnetust äh, suurendada. Äh, meie oleme teinud ettepaneku suuliseks muudatusettepanekuks, mille me nüüd ette loen. Great technical things around here. I love it. me võtame arvesse Balti riikide mured eh, ning eh, võtame arvesse NATO ja tema liikmesriikide eh, väljaütlemist, mis puudutab nende kohustusi artikkel viis alusel Põhja-Atlandi lepingust ja ma arvan, et Balti riikide kodanikud on sellega rahul, sellepärast et siin väljendatakse sidet artikliga viis ja meie toetame seda, aga kaugemale minna ei tahaks nendel põhjustel, mida ma just eelnevalt selgitasin. kolmas küsimus, raketitõrje Äh, minu hinnangutel ja ma ei ole ainuke, kes niimoodi arvab, äh, vajab äh, president Obama raha muudeks otstarveteks kui kolmanda või neljanda järgu projektiks, millega tuli välja Bushi administratsioon. ja võib-olla Äh, mõõdeta üle välisküsimustes Venemaa ja Iraani küsimused, äh, aga ma ei hakka siinkohal selles osas spekuleerima. sotsiaaldemokraadid ei taha ähm, olla viimased, kes kaitsevad äh, seda raketitõrjesüsteemi äh, Äh, kui teised seda tahavad, siis hea küll, laske käia, äh, meie tahame igal juhul selle lõike kustutada. ma kutsun üles kõiki neid, kes äh, ettevaatlikult pooldavad projekti mõtlema, et kas te tõesti leiate, et praegusel ajahetkel, päev pärast seda, kui president Obama on ametisse vannutatud, kas te tõesti usute, et te Äh, tõesti olete sada protsenti kindlad, et härra Obama lähitulevikus selle projektiga tegutsema jääb? ma arvan, et seda ei ole võimalik teha ning ma arvan, et ei taha olla viimased, kes äh, iga äh, hinna eest seda projekti kaitsta tahavad. suur aitäh ja Andrew Duff liberaalide nimel yes,! suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud esimees! ka mina tahaksin kõigepealt tänada kolleeg von Voogaud selle eest, et ta muutis esialgse dokumendi paremaks. tegemist on praegusel hetkel kriitilisema dokumendiga, mis äh, siis äh, kritiseerib äh, liikmesriike ja nõukogu nende tegevuses kahe tuhande kolmanda aasta julgeolekustrateegia ellurakendamise puudujääke. ma arvan, et me peaksime olema kriitilised selle eh, üle, et eh, edu ei ole saavutatud, eriti kui võtta arvesse eh, üleilmse julgeolekuprobleemide tausta, mida me oleme näinud viimase aasta jooksul ja äh, härra Van Vooga oma raportis on kompromissidega äh, selle eesmärgi kenasti täitnud, ma arvan, et kompromiss number kaks äh, äh, ma arvan, et on sobiv äh, õnnitleda äh, Prantsusmaa äh, eesistujariiki ambitsioonide äh, pärast äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitika vallas Ähm, ma arvan, et me peaksime ähm, ähm, vaatlema, mida prantslased tegid äh, selles vallas, aga kritiseerida ei saa mitte ainult äh, prantslasi äh, prantslased ei saanud oma eesmärke täita täiel määral sellepärast osaliselt, et äh, britid ei olnud piisavalt äh, agarad äh, kaasa minema nende eesmärkide poole Äh, britid ei ole ähm, piisavalt äh, agarad minema kaasa nende eesmärkidega, mida prantslased paika panid äh, ja ma loodan, et britid võtavad positiivsema ja konstruktiivsema seisukoha seoses Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga. mis puudutab Balti riike, siis ma olen täielikult nõus härra Kuunega ja ma arvan, et suulise muudatusettepaneku sõnastus, mille ta meile ette luges, peaks olema piisav ja rahuldama meie kõikide soove. ja seda ei tohiks Kremlin pidada provokatsiooniks Äh, lõige kolmkümmend, äh, mis puudutab äh, ballistiliste rakettide tõrjesüsteemi, siis ma pean ütlema, et mind ei veennud härra Schwarzenberg siinkohal, kui ta rääkis kaitsesüsteemi ehitamisest Poolasse ja Tšehhi Vabariiki ja kui ta ütles, et see toimub õigel ajal ja et on poliitiliselt mõistlik, selles osas võeti vastu otsus ilma Euroopa Liidu partneritega konsulteerimata ning tehnoloogilisest küljest tundub olevat tegu endiselt veel sellise ebakindla süsteemiga. härra Kuune ka ütles, et president Obama, äh, kes praegu peab oma ametisse vannutamise kõnet, äh, ma arvan, et selles olukorras me peame äh, selle asja juurde veel tagasi pöörduma vajalik on äh, selle teemaga veel tegeleda, aga me peaksime seda tegema õigel ajal äh, ja siis, kui äh, asjaga seotud faktid muutuvad selgemaks, kui nad seda praegu on, aitäh. suur tänu, härra Lagendaik Roheliste nimel, palun, suur tänu, härra esimees pärast ähm, arutelusid äh, proua Peeriga ei äh, ole raportöör ilmselt üllatunud, kui ma ütlen, et meie fraktsioon pehmelt öeldes rahul ei ole selle asjaga ma pean tunnistama, et minu meelest on kummaline, et kõige parem kirjeldus selle kohta, mis eristab Euroopa julgeolekupoliitikat teistest, leidub hoopis härra Vadane, Vadani raportis, kus ta kolmandas lõikes ütleb, et Euroopa Liit on äh, erakordne oma konflikti lahendamismeetmete osas. selline avaldus oleks pidanud olema äh, hoopis siin selles Karl Van Hooga raportis, mis puudutab Euroopa julgeolekustrateegiat ja mitte NATO raportis. samas ei saanud ma ka ühtlasi aru, miks raporter ei arvesta näiteks selliste kontseptsioonidega, mis ei ole sugugi oma iseloomult äh, äh, rohelised või progressiivsed inimjulgeoleku kontseptsioon, sellest on äh, välispoliitika eksperdid rääkinud mitu korda, või näiteks nagu äh, kohustus kaitsta, mille ÜRO Peaassamblee on heaks kiitnud, äh, viiskümmend kuus ja kuuskümmend seitse on saanud samuti miinusmärgi taha raportööri poolt, ma ei saa aru, miks sellised kontseptsioonid ei oleks võinud sobida Euroopa julgeolekustrateegiasse ja sama mm, kehtib ka härra esimees nende jõupingutuste kohta, millega üritatakse eirata Euroopa tuumarelva leviku piiramise lepingut ehk siis seda desarmeerimise osa nii Euroopas kui Ameerikas. siin, siit kojast väljaspool peetakse arutelusid selle kohta, et kas Euroopa Liit ja Venemaa mitte ei peaks NPT lepingu selles osas läbirääkimisi pidama. ja vähemalt võiks meie raportis sellele viidatagi ja ma ei, lihtsalt ei saa aru, miks raportöör selle mõtte on tagasi lükanud. ja mulle tundub, et kui raportöör oma seisukohti ei muuda, siis mul on väga raske ette kujutada olukorda, kus me saaksime selle raporti poolt hääletada. härra Flüger, kuue nimel, palun. aitäh, raportöör on viidanud põhimõttelisele probleemile, mida jagavad mis on probleemiks kõigi fraktsioonide jaoks, et Euroopa julgeolekustrateegia või selle laiendamine tuli äh, sel ajal, kui seda raportit juba koostati ning äh, seetõttu see kajastab praegust seisu ainult väga ähm, noh, ei kajasta täiel määral praegust seisu ning seetõttu oleks ma eelistanud, et me oleks seda ka selgelt välja öelnud. huvitav on see, et kolleeg Kuune oma muudatusettepanekus kuuskümmend kolm Äh, kirjeldab äh, seda oma lõigu esim-, äh, muudatusettepaneku esimeses osas täiesti korrektselt, teist osa me ei saa aktsepteerida, et tuleb öelda seda, et parlamenti ei kaasatud sellesse protsessi piisavalt. nii et mina sooviks, et selline märkus lisataks raportisse. mis minu jaoks oli huvitav, oli see, et muudatusettepaneku kakskümmend puhul proua Peeri muudatusettepaneku puhul äh, toetate te esimest osa, äh, aga teist osa on nimelt äh, rahvusvahelise õiguse ja humanitaarõiguse austamist, et olete selle vastu, seda te ei toeta ning see oli tõesti minu jaoks šokeeriv. Te Te ütlete väga selgelt, et äh, rahvusvahelisel õigusel ei ole teie silmis sellist äh, väärtust. ma loodan, et homme me koos liberaalide, roheliste ja meiega äh, saavutame selle, et mm, rahvusvaheline õigus siiski jõuab sellesse raportisse, sest see peab olema igasuguse poliitilise tegus, tegevuse aluseks. parlamentaarse kontrolli osas ma ütlesin, kus, e-, et selles osas on kogu kaitsepoliitika allkomisjon ühel nõul, seda me saame täiel määral toetada. väga huvitav on see, mida te ütlete Gruusia kohta. nimelt on kirjas, et Venemaa pidi reageerima sellele tülile. ma küsin, et kuidas Äh, reageerida, kui ei ole isegi öeldud, et kelle vahel probleem oli. võib küsida, et äh, kes sõda alustas, ka teised fraktsioonid, mitte ainult meie äh, fraktsioon, ütlevad, et Gruusia alustas seda sõda ja Venemaa reageeris sellele ebaproportsionaalselt. härra Kuune ja härra Tahvi märkusi raketitõrjesüsteemi kohta jagab meie fraktsioon ja ma loodan, et meil õnnestub on homme saavutada selle osa muutmine, sest neile oleks see probleemiks. tuumarelvade keelustamise lepingust juba räägiti ja minu meelest on ka see väga oluline aspekt, mida ei tohiks kahe silma vahele jätta. põhimõtteliselt meie meelest läheb see raport täiesti valesse, valesse suunda, tervitatakse tsiviil- ja sõjaväelist koostööd äh, ning tervitatakse äh, Äh, NATO ja Euroopa Liidu vahelist koostööd, mis meie jaoks on samuti problemaatiline ning äh, kokkuvõttes tervitatakse Euroopa Liidu sõjalise äh, komponendi edasiarendamist, meie oleme öelnud, et meie seda ei taha. meie tahame, et Euroopa Liidu, liit oleks tsiviilliit. homme meie Um, palume, et äh, esitame oma muudatusettepanekud, palume, et te sellega arvestaksite ja olen väga huvitatud, et hu, väga, minu jaoks on väga huvitav, kuidas homne hääletus läheb. fraktsioonid on oma seisukohti avaldanud ja nüüd üksiksaadikud, härra Mladenov kõigepealt. suur tänu härra esimees, lubage mul õnnitleda härra Von Voogaud selle raporti kallal tehtud töö eest raport kujul, mis ta esialgu esitati võrreldes välja pakutud kompromissidega, näeme me, et kompromissid on väga head ettepanekud ja väga hea analüüsiga on tegemist, ma viitaksin aga mõningatele küsimustele, mis kindlasti sisuliselt seda raportit parandaksid. kõigepealt ma olen veendunud, et me peaksime siin raportis kindlasti välja ütlema kaks asja. kõigepealt äh, kaitsevahendite mm, hinnatõus, millega oleme silmitsi kõik ja see, milliseid probleeme see tuleb, toob liikmesriikidele kaasa, sellest tuleb üle saada. ja muudatus kuusteist räägib tõsiasjast, et liikmesriigid peavad oma ressursid ja suutlikkuse koondama selleks, et eriti kriisiolukordades probleemidest üle saada, see on minu meelest väga oluline ja teiseks ma ühtlasi arvan, et väga hea on siin raportis äh, ära märkida üks väga oluline areng novembrikuust, nimelt otsus äh, Euroopa lennutranspordi äh, väe loomise kohta, see on minu meelest väga oluline küsimus ja sellest peaks parlament selle peaks parlament positiivselt ära mainima. kaheteistkümne liikmesriigi kaitseministrid on selle poolt rääkinud. ja viitaksin ainult ühele asjale, see on võib-olla tehniline küsimus ja puudutab lõiget kolmteist, kus ähm, raportöör räägib Gruusia kriisist, et et ähm, Venemaa ja Lääne vahelised suhted äh, on kriisi jõudnud. kas keegi veel on seda kriisi tähele pannud, kas meie suhted tõesti äh, saavutasid kriisimõõtmed? võib-olla peaks natukene korrektsemalt ennast väljendama me mingisugust kriisi ei saa ju selle Gruusia pärast nüüd välja tuua. gaasikriis, jah, aga Kaas ja Gruusia ei ole üks ja seesama. ja minu meelest see lause tuleks välja võtta, see ei peegelda tegelikkust, äh, selle konflikti pu-, konflikti puhul äh, küll äh, Venemaa ja Euroopa Liidu suhted kriisi ei sattunud. kuigi ma saan täiesti aru, et on neid, kes arvavad, et me peaksime jõuliselt reageerima. tänu, proua Kopa! suur tänu, ka mina tahaksin omalt poolt raportööri tänada selle raporti eest ja jõupingutuste tegemise eest kompromisside saavutamiseks, ma olen täiesti nõus härra Kuunega, meie variraportööriga, kuid viitaksin veel mõningatele aspektidele. on täiesti selge, et Euroopa Liidul on vaja tugevat äh, välispoliitikat selleks, et ühistele väljakutsetele vastu seista ja selles mõttes peab Euroopa Liit koostööd tegema teiste rahvusvaheliste äh, Ehm, kooslustega seda ÜRO harta raames. ma arvan, et me peame taaskord kinnitama seda, et me oleme jätkuvalt lojaalsed ehm, multinatsionalismile ja ÜRO eh, hartadele selleks, et eh, vältida ja hallata kriisi juhtimist ja esitaksin suulise muudatusettepaneku, mis puudutab OSCE-d, sellepärast et väga oluline rõhutada, ah, vabandust, OCC rolli demokraatia edendajana ja ja konfliktiennetaja ja muudatusettepanek, Euroopa Liidu liikmesriik peaksid parandama OCSC süsteemi parandamiseks, mis on juba näidanud ennast kasulikuna demokraatia inimõiguste edendajana äh, Euroopas ja see on ainus raamistik, millega tõsiseid julgeolekupoliitikaid lahendada, näiteks nagu relvade kontroll ja konflikti lahendamine, kutsume üles paremaks koostööks ja paremaks koordineerimiseks jõupingutuste vahel Euroopa Liidu ja OCSC vahel ja et äh, sellele organisatsioonile antakse ka piisavalt äh, rahalised vahendid ning ta saaks ka juriidilise isiku staatuse selleks, et see oma olulist, e-, et see, et see ka üldiselt tema olulist eesmärki peegeldaks. härra Dimitrokopoulos, suur tänu, härra esimees. kõigepealt lubage tervitada Van Voogaut äh, töö eest, ähm, mille ta on meile esitanud, aga suur tänu ka tema äh, koostöövalmiduse eest nende muudatusettepanekute osas, mis tema raportisse esitati. väga lühidalt teen kompromissmuudatusettepanek number kaks. puudutab äh, lõiget üheksa ja, ja ma tunneksin ennast natukene paremini, kui, kui me räägime siin küberrünnakutest, et see osa ähm, sõnastatakse ümber. ma mõistan, et see kübersfäär on väga oluline sfäär, mis eeldab ka kaitset, kuid võib-olla peaksin kasutama teistsugust äh, sõnastust, tagama se-, tagamaks selle, et võetakse meetmeid äh, terve rea peatükkide osas, mis puudutavad siis kõik seda kübersfääri, näiteks nagu andmete kogumine, Äh, salaluure, luuretegevus, vastuluure, nii edasi. muudatusettepanek kuuskümmend kaks härra Kuunelt. ma olen täiesti nõus selle muudatusettepanekuga, see on väga oluline minu meelest ja on otseselt äh, seotud äh, teise peatükiga, mis selles raportis on oluline. see puudutab vahendite eraldamist selleks, et äh, Euroopa ühtne kaitse, kaitsepoliitika raames saaks neid äh, samme vastu võtta ja kolmas peatükk, vägagi oluline muidugi, eelarve ratsionaliseerimine nii-öelda, selleks, et pilgu saaks pöörata tulevikku, aga et see pilk oleks natukene ratsionaalsem ja säästvam äh, kaitse-eelarveid arvestades ja veel üks märkus, see puudutab parlamentaarset mõõdet, siin ilmselt äh, ollakse kojas ühel arvamusel, see on kõik väga oluline ja mul on väga hea meel, et me jätkuvalt toome parlamendi mõõtme siia sisse ja parlamendi kontrolli sisse kõige selles osas, mis puudutab Euroopa kaitsepoliitikat ja lõpetuseks see, mis puudutab Ameerika Ühendriike. asi muidugi on väga oluline ja ma paluksin, et Karl selle asja jätaks lahtiseks, sellepärast et ametis on nüüd uus ametkond, kui te nüüd praegu teleka avaksite, siis te näeksite, et ametisse vannutamise protsess hakkab juba pihta. samas on meil aga vaja välja selgitada prioriteedid ja ka kontseptuaalselt see lähenemine, mille Barack Obama ja tema meeskond kavatsevad omaks võtta paljudes küsimustes, mis muidugi on ajaloo mõttes täiesti tavapärased äh, Euroopa, äh, ameeriklaste kaitsepoliitikas, näiteks nagu relvakontroll, relvastuse kontroll. siin peaks olema uus lähenemine, me loodame, et see lähenemine saab olema uus, aga praegu veel ei tea, liiga vara on selle sisu hinnata ja me ei tea ka, kuidas teised Ameerika Ühendriikide struktuuriosad sellele hakkavad, sellega hakkavad kokku sobima, eriti see, mida arvab selle kohta kongress, siis härra Obama tulevaste ettepanekute osas, mida ta hakkab välja kujundama siis juba homme. ma tean, et ta on ühendust võtnud mõningate kindralitega ja mõningate armee ladvikusse kuuluvate isikutega, et hakata juba rääkima vägede väljaviimisest, kuid see on ainult üks osa problemaatikast, kaitsepoliitikas on tõsiseid probleeme palju ja me tõesti loodame, et Ameerika Ühendriikidega suhete küsimus jääb kaitsevallas praegu lahtiseks, et me saaksime selle asja juurde tagasi tulla pärast seda, kui äh, president Obama on oma ametkonnaga siis oma poliitikat juba välja arendanud. suur tänu. järgmine kõneleja. aitäh, härra esimees. ma tahaks äh, omalt poolt täiendada, mida ütles Tobias Flüügo äh, minu fraktsioonist Euroopa poliitika peab olema pragmaatiline poliitika ja võimaldama desarmeerimist. me oleme väga kaugel sellest, et selle või ka järgmiste poliitikatega, raportitega me jõuaks pragmaatilise poliitikani, mis sellise võimaluse annaks, et meil ei oleks enam relvi. Euroopa juht poliitikud rääkisid äh, külma sõja ajal sellest, et äh, desarmeerimispoliitika peab olemas olema. see raport ja teised raportid äh, aga lähevad hoopis vastupidises suunas, need kutsuvad üles võidurelvastumisele. ning sellega me oleme vastuolus ÜRO arvamuste ja härra Paradei Münchenis öeldud arvamusega kus on öeldud, et ainult üheprotsendilise äh, re, relva, mm, relvadele mineva äh, summa vähendamisega võiks kõrvaldada nälja maailmast, aga me pidevalt toetame äh, relvastuskulude suurendamist ning kui kogu NATO kompleks, kogu see sõjatööstuslik kompleks suurim sõjaline kompleks maailmas on äh, võimaldanud atentaatide tegemist, siis äh, ei ole heidutuspoliitika üldse vilja kandnud. kui te tõesti arvate, et üheksakümne üheksandast aastast peale on NATO-l olnud äh, strateegia, et on reageeritud organiseeritud kuriteo tegevusele, terrorismile ja nii edasi. ja et siis see ei ole tõesti olnud see, mida inimkond vajab. Gaza sektoris toimunud konfliktis me nägime, et meil on vaja oma äh, kaitsepoliitikat. me läksime Gazasse, kui Iisraeli armee otsustas äh, oma eesmärke saavutada. meie fraktsioonina oleme loomulikult äh, sellise käitumise vastu. me oleme selle vastu, et me peaksime äh, alluma Põhja-Atlandi julgeolekuarhitektuurile ning seetõttu meil ei ole vaja äh, uue Ameerika presidendi positsiooni selleks, et oma positsiooni välja töötada. minu meelest on see täiesti armetu, et äh, me seda teeme, meil, me peame oma julgeolekupoliitika ise välja töötama, meil on vaja desarmeerimist, meil on vaja rahvusvahelise õiguse austamist ning meil on vaja uut suunda, meil on vaja oma julgeolekut demilitariseerida ning seetõttu me hääletame selle raporti vastu, me hääletame selle raporti ja ka järgmise raporti vastu, mis käsitleb NATO rolli. suur aitäh, härra Landsbergis, palun. suur aitäh, härra esimees ma ei ole absoluutselt nõus äh, selle muudatusettepanekuga, suulise muudatusettepanekuga, mille tegi härra Kuune ning äh, ka paljude teiste muudatusettepanekutega, mis puudutavad äh, Balti riike, nende kustutamine ja nii edasi. kõik see põhineb mõttel, mis näib olevat koostatud La Fontaine'i poolt Äh, kui äh, teid rünnatakse, äh, siis teie olete süüdi. hiljuti öeldi, et Gruusia oli täielikult süüdi selleks, selles, et ta kaotas osad territooriumidest ja et tema kodanikud pidid mujale elama asuma ja seetõttu, nagu paljud kolleegid on öelnud, Balti riikide muresid ei tohikski arvesse võtta ähm, meie väärtusel ja solidaarsusel põhinevas Euroopas. Ähm, Ähm, pärast agressiooni ning radioaktiivset rünnakut Londonis, kus äh, tapeti Briti kodanikke ning äh, sõda, äh, ähm, mis toimus postsovjetlikus maailmaruumis, pärast seda kõike NATO vaid ainult mõtleb kui Euroopa Parlament äh, äh, meie seisukoha, meie murede vastu on, siis äh, suur aitäh teile selle selgeks tegemise eest, me teame, et me ei saa teile loota, me saame loota ainult NATO-le, aitäh. suur aitäh, härra Salafranca tõstis samuti käe, palun tehke lühidalt, sellepärast et me peame veel ühte raportit arutama, aga meil on ainult kaheksateist minutit aega. aitäh, härra esimees, teen väga lühidalt oluline on äh, seda raportit strateegiliselt õigesti äh, liigitada. ma arvan, et me ei tohiks otsustavaid asju segada ebaoluliste ja kõrvaliste asjadega. seda raportit tuleb lugeda väga hoolikalt ja seal on kirjas, et Euroopa Liidul on vaja sellist välis- ja julgeolekupoliitikat, mis kaitseb turvalisust ja ka inimõigusi. uute ähvarduste raam, valguses tuleb raamistikku läbi vaadata ning ka uusi ähvardusi ei tohi alahinnata selge on see, et Euroopa Liidul hetkel ei ole autonoomseid äh, Ähm, autonoomset kaitsevõimekust. me võime reaalsuse utoopiaga ära vahetada, aga tegelikult äh, Euroopa Liidu kahekümne seitsmel liikmesriigil äh, Euroopa Liidu kakskümmend seitse liikmesriiki on toetanud neid äh, eesmärke julgeolekustrateegia raames. see raport hõlmab erinevaid positiivseid punkte, räägitakse toimunud arengutest, uutest suhetest Venemaaga ja võimekuse loomisest, äh, nii nagu kodanikud seda soovivad ja nõuavad. selge on see, et on vaieldavaid äh, teemasid ja me peame seda tunnistama, nagu näiteks ka raketitõrjekilp, mille puhul me peame mõtlema sellele, et äh, just praegu äh, astub ametisse Ameerika Ühendriikide uus president. paljusid asju võib kritiseerida, aga raport on igal juhul selge ja selle vastu ei, seda ei saa keegi eitada. homme otsustab komisjon paari asja üle, milles me ei ole ühel meelel. ning väga vale oleks see, kui me nõuame parlamentaarset kontrolli välis- ja julgeolekupoliitika osas, kui parlament ei toeta raportit, kus äh, just äh, tegeldakse julgeolekupoliitika üle teostatava parlamentaarse kontrolliga. kodanikud ju soovivad äh, julgeolekut nii et äh, me tõesti ei tohiks äh, olulisi ja vähem olulisi asju ära vahetada. härra von Voogau saab sõna kokkuvõtteks. aitäh! ma tahaks väga tänada kolleege selle arutelu eest. ma arvan, et kahesaja muudatusettepaneku puhul on meil äh, veel kolm vaidlusalust punkti. kõigepealt ma tahaks öelda kolleeg Kuunele äh, et ma oleks meeldi vältinud sellist kordamist, aga kahjuks seda ei olnud võimalik vältida. Need on asjad, mida me juba äh, ütlesime eelmisel aastal ja me ütleme neid uuesti, see väljendus ka muudatusettepanekutes ning ähm, nüüd äh, räägiks kübersõjast, kui äh, teil on välja pakkuda mõni muu väljend, siis kindlasti ma kasutan seda, cyber warfare ei ole kindlasti kõige parem äh, Äh, lahendus, me võime mõelda cyber attacks, äh, küberrünnakute peale, me võib-olla räägime sellest veel kolleeg Dmitri Koopulusega, kes selle teema kohta sõna võttis, aga ma arvan, et äh, selles küsimuses on kerge jõuda lahenduseni. ning Balti riikide küsimus. seal on kaks asja. minu muudatusettepanek tuleb öelda äh, Äh, ja äh, härra Kuune ettepanek ütlevad põhimõtteliselt üks ja sama, ühte ja sama asja, aga äh, härra Kuune ettepanekust mina tavalise kodanikuna tänavalt aru ei saaks. mina oleks selle poolt, et me ütleme asju selgelt välja ja ma arvan, et kui selge väljaütlemine ei leia äh, meie koja toetust, siis me võime alati kasutada kolleeg Kuune äh, ettepanekut ning lõpuks äh, raketitõrjekilbi küsimus, siin on loomulikult erinev, eriarvamusi. nii et äh, kui täna olla kuulnud Schwarzenbergi, siis ei ole üldse kindel, mida Ameerika uus valitsus teeb ning minu raportis on öeldud, et kui seda välja, see välja ehitatakse, siis me peame hoolitsema selle eest, et arvestatakse piisaval määral Euroopa huvidega. see on äh, minu ette, minu esitatud artikli ainus mõte ning ma tänan kolleeg Duffi äh, märkuste eest, ma arvan, et Prantsusmaa eesistumine, mida suurel määral mõjutas Gruusia konflikt, mida nad väga hästi haldasid, et seal olid asjad, mis toimusid, näiteks äh, julgeolekuuuringud jätkusid ja äh, julgeolekupakett läks läbi hoolimata kõigist raskustest äh, me siiski jõudsime tulemuseni ja me peame seda tasakaalustatult hingama. eelmisel aru- ah. inim-, inimjulgeoleku osas me oleme, olime juba eelmise äh, raporti osas eriarvamustel, aga mina olen äh, selle vastu, et me põhjendame sõjalise sekkumise vajadust äh, sellega, et me peame inimesi kaitsma ning äh, mm, ma arvan, et äh, kolleeg Flügeriga meil on vaja põhjalikumat äh, arutelu ning see puudutas ka Gruusia küsimust, et minu raporti algne sõnastus üldse Gruusiat ei maini ja see on kindlasti vale. ma üritan suulise muudatusettepanekuga leida sellist sõnastust, mis ei ole võib-olla nii nõrk kui see, mis meil on, mis võimaldab kedagi mingil määral siiski ikka süüdistada, aga homme ma üritaksin äh, parema versiooni esitada ning mul oleks hea meel, kui meil homme hommikul oleks võimalik variraportööridega rääkida veel lahtistest küsimustest, et me saaksime ühise lahendusele jõuda, aitäh! vote is tomorrow and finally we go over to our suur tänu ja lõpuks ometi saame minna viimase raporti juurde, mis on eelmisega otseselt äh, seotud, see puudutab NATO rolli Euroopa Liidu julgeolekustruktuuris ja härra Vadanenile on sõna. jah, härra esimees, äh, no kui palju meil aega siis on, viis minutit, jah? kümme, kaksteist minutit, aga kui soovite, siis teeme homme selle arutelu hoopis. härra Vadanen ütleb, tõesti, võib-olla on mõtet, härra esimees, saate aru äkki. mitte minu pärast. aga teema väärib seda. minu meelest see raport, selle sisu äh, teenib, on ära teeninud natukene pikema arutelu härra esimees ütleb, ma olen teiega täiesti nõus ja sellepärast ma sellise ettepaneku tegingi. kallid kolleegid, homme kell kümme räägime siis seal eh,, kell üheksa, vabandust, räägime sellest. ja nüüd lähme siis kõik telekate ette Obamat vaatama. härra Vadanen ütleb, et kaks kärbest ühe hoobiga